Uh, for... suur tänu selle avalduse eest, härra asepresidendi kandidaat ning nüüd alustame küsimuste ja märkuste esimese vooruga fraktsioonide nimel. kõigepealt äh, härra Karin Škristjanis Rahvapartei poolt. suur tänu, härra Šefčovitš ma arvan, et me kõik mõistame seda, äh, kui keeruline on viie päevaga täiesti uus portfell endale selgeks saada. ma olen kindel, et kõik mõistavad, missuguses olukorras te ennast leiate, kuid mina tahaksin teilt küsida äh, tarnekindluse kohta nagu te teate ja ütlesite ka, me sõltume impordist energia vallas vägagi rohkem kui eh, miljard eurot päevas ja gaasisektor on eriti suurte väljakutsetega, sellepärast et selleks on tarvis LNG terminale ja eh, eh, gaasitorusid ning samuti me sõltume väga palju just nimelt Vene gaasitarnetest ja ise te mainisite ka, et Ukraina olukorda on kasutatud relvana gaasitarne puhul. mul on kaks küsimust esiteks, kas teie volinikuna toetaksite South Streami gaasi torujuhet, mis tegelikult suurendaks Euroopa Liidu sõltuvust Venemaast energias ja teiseks, kuidas te pakute välja vähendada energiasõltuvust Venemaalt ja suurendada eh, ja kuidas suurendada siis energiajulgeolekut? suur tänu mõlema küsimuse eest, need on tõesti esmatähtsad meie ühise töö jaoks järgmise viie aasta jooksul vastan kohe teie küsimustele. South Stream. South Stream on peatatud ja selleks on äh, häid põhjusi. sellepärast, et me lihtsalt ei saa aktsepteerida seda, et selline suur projekt äh, viiakse läbi Euroopa Liidus firma poolt, kes ei taha Euroopa Liidu eeskirju järgida. on päris selge, et selles konkreetses asjas on meil kaks põhiküsimust, mis peab ära klaarima. esiteks äh, Euroopa reeglite kindel täitmine ja teiseks Euroopa energiajulgeoleku strateegias on väga selgesti öeldud, kuidas see aitaks meie julgeolekule kaasa Euroopas, kuidas me saaksime selle abil mitmekesistada oma energiaallikaid ning ausalt öeldes mina küll ei näe, kuidas see projekt see, neid kriteeriume täidab. sellepärast usun ma, et tulevikus me saame poliitilise ja finantstoetuse anda lõunakoridorile, sest see projekt on väga tähtis. see aitab meil mitmekesistada energiaallikaid, nii et me saaksime Kaspiamere gaasi Euroopa Liitu, nii et meil oleks võimalik kasutada mitte, mitte ainult Aserbaidžaani gaasiallikaid, vaid kui head koostööd teha siis ja head tööd teha, siis me võiksime avada läbirääkimised ka teise väga olulise allikaga, nimelt Turkmeeniaga. nii et minu ettepanek on siin mitmekesistada energiaallikaid ning teha kõik selleks, et me saaksime lõunakoridori projektid käima ja et just poliitiline ja finantstoetus selle projekti taha panna. suur tänu! Eh, sotsiaaldemokraatide poolt vastab, eh, küsib proua Katlin van Bremt. suur tänu. mul on natukene hääl ära, palun vabandust selle pärast. tahaks Energialiidu kohta tervikuna küsida, nagu teate, on juba praegu olemas erinevaid tõlgendusi niisugune miinimumprogramm et, et, et saada äh, sõltumatust Venemaalt ja teistelt, aga meile ei piisa sellest, kui ainult seda püütaks saavutada. Te ütlesid, et teil on viis olulist sammast Energialiidu jaoks ja minu meelest see katab tõepoolest seda Energialiitu paremini. nüüd põhiliselt kaks küsimust, mida ma tahaksin esitada. kui te vaatate neid viit sammast, siis mis oleksid need kõige tähtsamad teie jaoks ja milliseid konkreetseid meetmeid te järgmisel aastal võtaksite? suur tänu selle küsimuse eest. muidugi mõnede nende, mõnesid prioriteete me saame planeerida üheskoos ja koostööd teha. aga muidugi ma uurin väga hoolikalt seda, millised on homsete läbirääkimiste tulemused, mida asepresident Oettinger ja Ukraina ja Vene pool läbi viivad homme et me saaksime hoiduda sellest draamast, mis on seotud gaasitarnetega talvisel perioodil Ida- ja Kesk-Euroopa riikidesse, nii et ma loodan, et see on siiski, see on minu kõige suurem prioriteet, millega tuleb kohe tegeleda. aga kui selle nüüd kõrvale jätta, kui vaadata strateegiliselt, siis mina arvan, et parim viis oleks läheneda neile kõikidele sammastele ühe korraga väga palju asju juhtub samal ajal ning ma loodan, et neljapäeval me saame juba ambi-, ambitsioonikaid otsuseid ülemkogult, homme esitan ma komisjoni üldasjade nõukogul, kus ma kõnelen just selle nimel, et need tulemused ülemkogus oleksid ambitsioonikad, see on see ettevalmistav koosolek siis, ning siis tuleb töötada muidugi ka õigusaktide planeerimise kallal, kuidas need ettepanekud kõik õigusliku raamistiku saavad ja järgmise aasta kevadeks on meil vaja ette valmistada läbirääkimise positsioonid Pariisi jaoks, see on samuti väga oluline. ja me peame edenema ka selles osas, kuidas valida projekte Euroopa ühendamise rahastu jaoks. see töö juba käib ja me peame riigihangetega ja valikuprotsessiga jätkama nende põhi, kõige tähtsamate projektide jaoks ning samuti peame tegutsema palju jõulisemalt äh, siseturu küsimustes, sest te teate ju väga hästi, et me juba mõni aeg tagasi me leppisime kokku selles, et kahe tuhande neljakümnendaks aastaks on meil energia siseturg lõpule viidud. aga kahjuks äh, see kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks see peab olema lõpule viidud, kuid see kindlasti ei juhtu, nii et me peame siin ka äh, väga kiiresti edasi minema. proua Julie Kirling. tere tulemast, härra, tulemast, härra Šefčovitš. Teie töö äh, ülesandeks saab olema erinevate volinike töö ühendamine, nõnda ütleb äh, Junckeri juhis, aga siiamaani äh, ei ole väga täpselt selge, kuidas see hakkab toimima. mul on üks lihtne näide. parlament töötab praegu heit-, koguste eh, ülemmäärade osas liikmesriikide eh, jaoks ja see on väga oluline Euroopa kodanike jaoks ja meil on kaks paralleelset eh, õigusakti käimas. üks tegeleb siis kasvuhoonegaasidega ja teine puudutab teisi heitmeid, mis muudutavad siis osa õhukvaliteedi äh, osas, aga need kaks suunda ei ole omavahel seotud. liikmesriigid peavad erinevaid äh, eesmärke täitma, neid on väga palju. siin ei ole tegemist parema õigusloomega. mida te kavatsete selles asjas ette võtta? tänu! Te kirjeldasite seda olukorda väga hästi ning see on just üks põhjustest, miks äh, president otsustas muuta seda volinike struktuuri, sellepärast et see sunnib meil sellist äh, eraldatuse mentaliteeti murdma ja et me peame tegema juba algusest peale palju paremat koostööd ja mitte ainult volinikud, vaid ka teenistused ning minu meelest on väga oluline, et asepresident ja volinikud siin head eeskuju näitavad. nimelt selle kohta, et me soovime, me tahame ja teame, et me peame koostööd tegema. kui te vaatate komisjoni uut organisatsiooni struktuuri, siis ja kui te mind heaks kiidate täna õhtul, siis minu positsioon hõlmab siis neid järgmisi volinikke. ja ma ütleksin, et see värv on roheline värv nende volinike tegevuse osas. ning loomulikult on väga oluline teha väga tihedat koostööd kõikide teenistustega, mis vastutavad keskkonna õigusaktide eest võin teile lubada, et mina omalt poolt näen asepresidendi rolli just sellisena, et see on koordinaatori roll, kes hoolitseb selle eest, et teenistused teevad algusest peale koostööd, nõnda et me hoidume sellisest olukorrast, kus üks teenistus ajab mingit ühte eesmärki taga ja teine teisi eesmärke. Äh, ja siis on veel aruandluse kavad. ja kui me jõuame äh, asjadega lõpule Eh, kui need ettepanekud on juba kolleegiumi ette pandud ja kui me ei ole teenistuste vahel konsultatsioone pidanud ja kus erinevad öö, eh, pooled püüavad neid kahte õigusakti siis võimalikult kooskõlla viia, aga sagedasti see ei ole edukas olnud. nii et nüüd me tahame selle asja ümber muuta, tahame algusest peale koostööd teha, hoolitseda selle eest, et me tõesti üheskoos edasi liigume ja hoolitseda ka selle eest, et igasugust ebavajalikku aruandlust ja bürokraatiat, ülemäärast aruandluskohustust, äh, et see kõik jääb minevikku. suur tänu äh,, härra Frederick Federley äh,, meie asepresident ja esindab ALDE-t. suur tänu, mina istun siin, näete mind kui te tahate teada, siis ma ostsin teie kontorisse, meie kontorisse uued toolid, nii et kui te järgmine kord tulete, siis saate paremini, mugavamalt istuda. Te ütlesite alguses juba ära äh, minu esimesele küsimusele vastuse, kuidas te kavatsete töötada selle nimel, et Euroopast saad taastuvenergia osas eesrindlale, aga meie oleme siin geopoliitika vallas pidevalt aru äh,, asju arutanud, samuti kliimamuutuste osas ja nii edasi ning üks põhiraskusi selles kojas on saavutada selline tase, kus me saame öelda, et majanduskasv, majanduskasvu ei äh, hoia tagasi kliimamuutuste vastu võitlus. nii et nüüd ma tahaksin, et teie räägiksite sellest lähemalt, kas teie meelest kliimamuutuste vastu võitlemine on äh, riskiks majanduskasvule Euroopas? suur tänu! suur tänu! selle küsimuse eest. ma küll nii ei mõtle. ma usun, et mõlemad, nii konkurentsivõimeline tööstus kui ka konkurentsivõimeline rohepoliitika peab üksteist toetama. juba sissejuhatus ma seda rõhutasin, sellepärast et ma tean, et teie komisjonis olete just eksperdid keskkonna, kliima ja energiaküsimuste osas, nii et te teate, kui hästi, kui palju me maksame impordi eest, kui palju ebastabiilsust tekitab see et igal sügisel on see ebastabiilsus tekkinud juba paari aasta jooksul, sellepärast et me sõltume energiaallikatest, mis on Euroopa territooriumist väljapool. nii et taastuvenergia annaks meile energiat, mis on meie enda oma. tuul on meie oma, päikeseenergia on Euroopas, meie firmad on parimad maailmas, mis puudutab vastavat tehnoloogiat. Nad on isegi nii head, et Nad on üha enam edukad ka välisturgudel, isegi neis riikides nagu Hiina, kus nad mõista, on samuti mõistnud, et võib-olla ei ole kõige parem mõte eh, joosta Pekingi maratoni, kui mask on ees, sest hingata ei saa võib-olla see ei ole parim olukord, kui peab terve tööstusharu sulgema nõnda, et eh, et, et oleks võimalik vaadata, äh, kuidas sportlased võistlevad. Äh. nii et me peame hoolitsema selle eest, et me läheme edasi, äh, me peame andma firmadele, tööstussektorile õiguskindluse, et me edendame rohetehnoloogiaid ja me peame tegema seda sellisel viisil, et see ei kahjusta neid, vaid pigem annab neile taastuvenergia äh, mis on ka äh, taskukohane, sest see just on Euroopa tuleviku konkurentsivõime pant, aitäh. härra Silikotis äh, ühe esindab kuuet. härra asepresidendi kandidaat, on ju olemas Euroopa Liidu teadis, mis puudutab energiavarustust, kuid seal eest ei ole räägitud äh, sõnagi sellest, mis tegelikult praegu toimub Vahemere piirkonnas. Vahemere piirkond on ju tegelikult väga tähtis Euroopa Liidu energiavarustuskindluse tagamiseks. siin asuvad erinevad mm, gaasi salvestamise laod ja muuhulgas ka Küprosel ma tahaksin teada, millal tõepoolest eh, asuvad Euroopa ettevõtted puurimistööde kallale Küprosel, kus on avastatud suured gaasimaardlad ja see annaks ju siis võimaluse luua koridori üle Vahemere, mis samuti suurendaks ja tugevdaks meie energiaalast sõltumatust. suur tänu selle küsimuse eest tahaksin rõhutada ühte asja, sellepärast et ma ütlesin seda ka alguses. ja aeg on meil kitsas käes, ma ütlesin, ma rääkisin sellest Vahemere gaasikeskusest ja ma arvan, et Küprosel on väga hästi vedanud, et avastati selline uus maardla, kus on sada nelikümmend kaheksa, sada kuuskümmend Äh, miljonit kuupmeetrit gaasi, mida on võimalik äh, sealt ammutada, see on tõesti märkimisväärne hulk ning ja kui asja veel edasi uuritakse, võidakse leida veelgi enamat. tean ka seda, missugune raske olukord on Küprosel ja Maltal, kes juba on tükk aega äh, pidanud võitlema selle raske olukorraga, nemad ongi need energiasaared ja Euroopa solidaarsus solidaarsus peegeldab siin väga selgesti ka see, missugused ühishuviprojektid meil on. nimelt nende abil saame lahti lukustada need energiasaared ja sellepärast ma arvan, et Küprose valitsus ja Euroopa Komisjon töötavad tihedalt koos selleks, et Afrodite gaasimaardla Mm. uurimistöödega jätkata ja hoolitseda selle eest, et Küpros saab seotud Euroopa energiavõrguga ning Küpros ja Euroopa Liit kumbki saaksid sellest uuest leiukohast kasu ja et see aitaks kindlasti vähendada ka energiasõltuvust. suur tänu. suur tänu, härra Eichhaut, Rohelised. suur tänu, suur tänu, härra volinik ja siin istun tahaksin rääkida rahvusvahelistest kliimaläbirääkimistest, sellepärast et kogu see asi jäi väga segaseks konkreetse ühe küsimuse osas. nimelt, kes hakkab läbi rääkima Euroopa Komisjoni nimel rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel, ütelge üks nimi. kirjalikus vastuses te juba ütlesite, tahate ühe häälega rääkida, me tahaks teada, kes see üks hääl on. see on esimene küsimus ja teine küsimus, te rääkisite päris palju sellest, et tahate äh, sisukat rahvusvahelist tulemust, mis see on? Te ütlesite, et Pariisi ettevalmistused alg-, Pariis on järgmisel aastal. ei, see algab kõik juba täna, sel nädalal. Te rääkisite, et me sõltume nelikümmend protsenti rääkisime neljakümnest protsendist, aga me, see on väike määr, me peaksime palju rohkemat püüdma. ja mida te teete selle nimel, et ambitsioonikuse tase tõuseks ja et see miinus nelikümmend tõepoolest olekski miinus nelikümmend. Uh, suur tänu. suur tänu selle küsimuse eest. kui küsimus on selles, kes läheb Pariisi, siis ma võin teile ütelda, et mina lähen. aga see tee on sinna päris pikk. nagu ju ütlesite, juba sellel neljapäeval saab asi alguse Brüsselist, siis jätkuvad tööd Liimas ja väga palju rahvusvahelisi konverentse ja kohtumisi seisab veel ees. nii et ma arvan, et selles osas tuleb meil näidata üles meeskonna vaimu. kogu komisjon peab koos töötama, sest mitte ainult kliimamuutuste volinik ega asepresident Energialiidu eest äh, ei pea seda tööd tegema, kõik kolleegid peavad andma oma panuse, sellepärast et see peab olema kõiki poliitikaid hõlmav ühine jõupingutus, et see tulemus saaks olema Pariisi läbirääkimistel edukas. nii et ma ütleksin nii, meil peab olema üks eesmärk alati, eesmärk silmade ees, mis saaks olema äh, parim lahendus, parim esindus neil läbirääkimistel, kas kliimamuutuste äh, volinik või kõrgem poliitiline tase on vajalik selliselt läheneksin ma sellele teemale sellepärast et põhiline prioriteet on saavutada edu rahvusvaheline õiguslikult siduv kokkulepe Pariisis, sest me võlgneme seda kliimale, me võlgneme seda oma kodanikele ja me peame hoolitsema selle eest, et ka tööstussektor öö, äh, on rahvusvahelises äh, plaanis konkurentsivõimeline ja võrdses seisus. ambitsioonikuse tase määratakse väga paljuski ka neljapäeval, kui võetakse vastu raamistik kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. kuid võin teile ütelda ka seda, et kui komisjon töötab välja Pariisi jaoks läbirääkimiste positsiooni, siis ta saab olema kindlasti väga ambitsioonikas. suur tänu! nii on esimene küsimuste voor otsa saanud fraktsioonide poolt ja nüüd alustame järgmist küsimuste vooru ja kolleeg Peeter Liise. aitäh, lugupeetud härra presi-, asepresidendi kandidaat, te rääkisite energiatõhususest. Äh, härra Kanieta ja Jean-Claude Juncker olid selles küsimuses väga täpselt, et võtta endale aastaks kaks tuhat kolmkümmend kolmekümne protsendi kohustus. tuletaksin teile seda meelde ja tahaksin küsida, kuidas me saaksime te toetada, et Äh, teid selles, et see eesmärk saavutada, see on meie jaoks väga oluline, on olemas ökodisaini äh, direktiiv, selle on paljugi kritiseeritud ja ma tahaksin teie käest äh, konkreetselt küsida, mida te arvate dušiotsikute reguleerimisest. härra Kaniet ütles ka seda, et tema tahaks energiatõhususe direktiivi karmistada pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend, parlament on sellest ka muidugi huvitatud, sest meie oleme siin kaasotsustajaks. kui mida me saaksime teie arvates teha selleks, et direktiivist kõik see välja äh, äh, kustutada, mis suurendab ainult bürokraatiat? Te, te küsimuse teises osas rääkisime dušiotsikutest, jah? aitäh, doktor Liisa, selle küsimuse eest nagu president ähm, Juncker ja minu kolleeg Miguel olen ka mina äh, võtnud endale kohustuseks selle kolmekümne protsendise kohustava eesmärgi. teen seda juba homme Luksemburgis, äh, võitlen selle nimel, valmistasin ette tänaseks äh, kuulamiseks, aga ka homseks ähm, Euroopa ministrite läbirääkimisteks, siis see on küsimus, mille üle läbi rääkida on äärmiselt keerukas, sest äh, Äh, liikmesriikidelt on äh, väga palju vastuseisu, aga teen homme kõik endast isiklikult oleneva selleks, et selgitada, kuivõrd olulised on need äh, eesmärgid Euroopa rohelist tulevikku silmas pidades. mis puudutab ökodisaini, siis siin mina ja terve komisjon vajame teie abi selleks, et paremini edastada see info, et ökodisain on oluline. kahjuks tihtipeale press mõnitab seda ökodisaini direktiivi, seda äh, Äh, portreteeritakse kui äh, liiga kaugele ulatuvat bürokraatlikku instrumenti, kus komisjon tahab reguleerida kõike suurtest kuni väikese tehnoloogiateni ja tegelikult tänu ökodisainile aastaks kaks tuhat kakskümmend säästab Euroopa sellise summa, mis on äh, vastavuses Itaalia energiatarbimisega terve ühe aasta jooksul, see on niivõrd oluline nii et meil on tegelikult vaja lihtsalt seda informatsiooni paremini edastada, mis puudutab tolmuimejaid, äh, sellist tüüpi ettepanekuid, siis me peame selgitama avalikkusele, miks me oleme sellised ettepanekud teinud, milline on kasu ja kuidas vältida seda bürokraatiat, millele siin viidatakse ja olen teiega täiesti nõus, et seda peaks vähendama nii palju kui võimalik, me peaksime keskenduma nendele vahenditele, kus see on oluline, kus tõeline energiasääst sellega kaasas käib. aitäh, härra Mattias Grote, palun. jah, mina istun siin. kui me saime uue komisjoni kolleegiumi portfellid, siis me avastasime, et Energialiit ja kliima asetatakse eh, ühte portfelli see tekitas eh, paljude kolleegide seas terve rida küsimusi, et selles osas, et kuidas saab järgmisel viis aastal, viiel aastal olema energia ja keskkonnapoliitika ja kas mitte keskkonnapoliitika ei saatu ohtu. mida teie kui selle valdkonna asepresident kavatsete teha selleks, et eh, saata selge sõnum kriitikutele, kes praeguseks on jäänud küll veidi vaiksemaks Te juba peatusite siin eh, taastuvenergiate eh, suurema kasutuse teemadel, kuid mida te saate öelda kriitikutele, aga ka avalikkusele, eh, kes teid selles küsimuses kritis-, kes seda küsimust kritiseerivad? suur aitäh, härra Groota, selle küsimuse eest esiteks minu arvates ei ole ohtu, et äh, see äärmiselt oluline äh, poliitika kahe silma vahele jääks, äh, see te lihtsalt ei võimalda mulle seda, ma tean, kuivõrd oluline see poliitika on teie jaoks ja seega selgelt on see välja tulnud ka missioonikirjas kõikide et vastavalt volinikelt, minult, keskkonnavolinikult, kliimamuutustest vastutavalt volinikult ja nii edasi, me näeme, kuivõrd oluline on see poliitika tulevikku silmas pidades minu arvates äh, äh, tuleb järgmiste aastate jooksul päris palju olulisi arenguid, mis puudutab taastuvenergiaallikaid, siis äh, praegu on nad energiatootluse kolmandaks allikaks. näeme ka seda, et üha rohkem taastuvenergiaallikaid jõuavad sellisesse küpsusastmesse, kus nad saavad ka ise hakkama, aga tihtipeale Äh, energiaallikate laiem kasutus on piiratud, sest et äh, meil kahjuks endiselt veel ei ole piisavalt äh, nutikat võrgustikku, mis laseks taastuvenergia sisse. meil on endiselt veel liiga palju Euroopa Liidus pudelikaelu, mis ei võimalda meil tegelikult kaubelda elektriga nii vabalt, kui me tahaksime seda näha ja usun ka, et me näeme Äh, siin valdkonnas rohkem teadus-arendustööd, mis äh, suurendab veelgi energiaallikate tõhusust, nii et äh, ilmselgelt oleks see üks Euroopa Komisjoni prioriteet, sest kui me räägime siin kohalikest allikatest, kui me räägime energiasõltumatusest Euroopas ja meie rahvusvahelistest kohe, kogustustest, mille me oleme endale võtnud, kuna tegemist on selle maailma arenenud osaga, siis äh, taastuvenergia on ilmselgelt võtmeallikaks, kuidas see saavutada. aitäh! härra Ian Duncan, palun! Uh, aitäh asepresidendi kandidaat tahaksin äh, käsitleda energia infrastruktuuri küsimust kas te näete et võib äh, tekkida vajadus uue lep-, aluslepingule või mingisugusele aluslepingu muudatusele, et meil oleks äh, võrdne mänguväli energias äh, infrastruktuuris, noh, Šoti parlamendisaadikuna võin öelda, et Šotimaal on küll palju energiaallikaid, samas aga ühendusi on vähe ja meil on ka palju näiteks tuuleenergiat, aga me kahjuks ei saa seda integreerida võrgustikku. ehk siis küsimus, kui palju rahastust te arvate, et selle võrgustikku suunatakse ja millal see projekt eh, edasi võiks liikuda ja tahaksin, et te räägiksite oma ettepanekutest ka floti inimestele, kes kindlasti selle kohta teada tahaksid. aitäh! aitäh selle küsimuse eest! ausalt öeldes eh, leian ma, et eh, me saame teha ära päris palju praeguste lepingute alusel. teame, et aluslepingute muutmise protsess on üsna keerukas, mäletan väga hästi, kui, et Barroso kahe komisjoni ametisse asumine äh, venis, sest et me ei suutnud seda ratifitseerida, nii et see on keerukas protsess, aga kõigepealt me peaksime ära kasutama kõik võimalused, kogu poliitilise ja õigusliku ruumi, mille näevad ette hetke aluslepingud ja minu arvates on võimalik päris palju ka sellega saavutada. mis puudutab äh, infrastruktuuriprojekti ja ühendusi, siis siin on äh, äh, mitmeid rahastamisvõimalusi. esiteks kindlasti Euroopa ühendamise rahastu, äh, kuhu läheb raha Euroopa eelarvest ja seal on umbes kuus miljardit eurot. see summa ei ole väga suur ja seetõttu mulle tundub, et me peaksime kasutama Äh, modernseid innovaatilisi rahandamis, rahastusvõimalusi ja selle, see on ka võtmeks, kuidas kasutada seda kolmesaja miljardilist uut investeerimispaketti, mille välja kuulutas ametisse valitud president Juncker, sest et sellega me saadame, saame tunduvalt rohkem saavutada. ja hea asi on see, et meil on olemas suurem plaan selle kohta, kuidas seda teha, et meie energiajulgeoleku strateegiat on seotud teiste projektidega, ühishuviprojektid, mis äh, selgelt defineerivad ära need projektid, mida me tahame teha nii kiiresti kui võimalik, need, mida me keskpikas perspektiivis tahame ette võtta. aga ma usun, et äh, kui me äh, seda investeerimispaketti hästi kasutame, siis me loome ka Euroopa Investeerimispangaga koos mustrid, mis lähevad kaugemale sellest paketist ja mida saaks kasutada energia infrastruktuuri investeerimiseks tulevikus aitäh, härra Gerbrandi, palun. aitäh, ma olen siin keskel. kuna äh,, kuigi te mainisite oma viie samba hulgas ka energiatõhusust ja CO2 äh, hulga vähendamist meie energiaallikates, siis vastustes te siiski keskendute päris palju fossiilkütustele äh,, gaasitarne kindlustamine ja nii edasi aga kas te olete minuga nõus, et äh, see, et Euroopa Energia muutuks vähem kulukaks, vähem mustaks ja vähem sõltuvaks, siis siin me peaksime keskenduma rohkem taastuvenergiaallikatele ja ka Ida-Euroopas tuleks pikas perspektiivis rohkem keskenduda äh, taastuvenergiaallikatele. hetkel äh, on nõukogus käimas äh, sisemised võitlused selleks, et saavutada Äh, lõplik kokkuvõte, äh, leppe, teame, et nõukogus on ida-lääne lõhe ja kas te hakkate veenma meie Euroopa Liidu idapartnereid selles osas, et väga ambitsioonikas kliima- ja energiapoliitika on nende enda huvides? Uh, suur aitäh, kindlasti teen endast parima. Äh, juba homme üldasjade nõukogus Luksemburgis ja ma arvan, et neljapäeva silmas pidades on kõige olulisem see, et meil oleks väga selgne ühtne Euroopa kokkulepe selles küsimuses, kus me tagame, et Euroopa liigub ühes suunas, räägib ühe häälega ja et meil on olemas selge raamistik selle kohta, mida me tahame saavutada, mitte ainult praeguse hetke ja Pariisi kohtumise vahel, aga kuni ka aastani kaks tuhat kolmkümmend või kaks tuhat viiskümmend. ja kui me vaatame neid eesmärke, mis on seotud aastaks kaks tuhat kolmkümmend, siis äh, komisjonis oleme me äh, töötanud väga tugevate mõjuhinnangute alusel. me oleme võtnud endale kohustuse, et aastaks kaks tuhat viiskümmend peaks arenenud maailm vähendama süsiniku emissioone kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti. ja see oli see algpunkt, kus me oleme tulnud allapoole ja saavutanud need arvud, mille kohta me tegime ettepaneku teile ja liikmesriikidele ja ma arvan, et on üha selgem ka Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikidele, et äärmiselt oluline on keskenduda ka taastuvenergiaallikatele. progress on olemas, nend-, neil on mure see, et nende algpositsioonid on teistsugused, erinevad, erinevad on rahastamisvõimalused ja neil on erinevad kvaliteediga võrgustikud riikides, millega saaks kaasata taastuvenergiaallikaid nii et seetõttu on äärmiselt oluline, et paketis oleks kaks elementi, see neljapäeval arutatav debatt, esiteks pingutuste jagamine ja teiseks see, et äh, oleks äh, olemas selline äh, investeerimisfond, mida saaks kasutada ja mis aitaks neid Kesk- ja Ida-Euroopa riike Äh, uuendada oma vanu energia, elektrijaamu, renoveerida oma energiavõrgustikku äh, niimoodi, et see rohkem äh, säästaks keskkonda ja oleks puhtam kui praegu. aitäh, proua Konetsna, palun okay.. härra volinik, äh, oma kirjalikus vastuses mainisite te äh, et teete kõik endast oleneva selleks, et kõik liikmesriigid ja Euroopa Parlament saaksid informatsiooni rahvusvaheliste läbirääkimiste kohta kliimaküsimustes, nii et Euroopa Liidu positsioon oleks ühendatud ja tugev. see on positiivne asi ja mul on väga hea meel seda kuulda, aga ma tahaksin teada, milline on teie kava rahvusvahelisteks läbirääkimisteks kliimaküsimustes, sest Euroopa Liit tahab vähendada CO2 emissioone, aga on oluline, et teised suured saastajad, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid või Hiina või India, samuti sellega liituksid. mida saate te teha nende riikide osas, kes eh, ei osale kliimamuutuste vastases võitluses nii, et nad ei hakkaks ära kasutama seda selleks, et parandada oma positsioone töökohtade loomisel? Eh, v mojom rodnom jazyku, lebo viem, že my si určite eh, mul on nüüd võimalus rääkida emakeelt. me saame üksteist ju probleemideta aru ja tolle kole- ja tõlgid tõl-, tõlgivad siis minu slovakikeelse vastuse. mis puudutab probleeme, siis ma võin teile komisjoni nimel kinnitada, aga ka enda nimel kinnitada, et me valmistame neid läbirääkimisi ette väga läbipaistvalt, me loomulikult pidevalt teavitame Euroopa Parlamendi läbirääkimistel välja kujunevatest positsioonidest, sest need küsimused on väga tähtsad. pärast viimast ÜRO Peaassamblee istungit olen ma palju optimistlikum eh, Pariisis saavutatavate eesmärkide osas me suudame neid eesmärke saavutada äh, varem, kui me algselt mõtlesime, pärast New Yorki, kus me esmakordselt kogesime seda, et on võimalik äh, püstitada palju auahnemad eesmärgid siis nägin ka seda, et ÜRO peasekretär Ban Ki-moon panustab nende eesmärkide saavutamisse, ka Ameerika Ühendriigid on võtnud vastu uuendatud seadusandluse, muuhulgas mm, elektritootmise, soojuselektrijaam, elektrit tootvate soojuselektrijaamade osas äh, ka Hiinas on ette valmistatud äh, äh, süsteem, mis meenutab äh, Euroopa Liidu mm, saastekvootidega kauplemise süsteemi. järgmise aasta kevadeks me valmistume põhjalikult ja ma usun, et meie šansid on sedakorda palju paremad on palju paremad eeldused selleks, et see meiega liituvad kõik teised. härra Janik Žado. kandidaat designé ici sur votre gauche lugupeetud volinikukandidaat, ma istun siin vasakul küljel, te leidsite mind, väga tore Te ütlesite ja me saime ka teie missioonikirjast lugeda, mille koostas härra Juncker, et Euroopa peab saavutama taastuvenergiate kasutamisel maailmas liidripositsiooni. kas te tõesti arvate, et need kakskümmend seitse protsenti on saavutatav, nagu praegu lahkuv volinike kolleegium on selle e, eesmärgina sätestanud? Need on ju väga auahned eesmärgid, mis taastuvenergiate kasutamisel on on püstitatud. kas te, kas te mitte ei karda, et neid ülesandeid tuleb pigem poole võrra vähendada, et kas te ei arva, et äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks me peaksime hoopis poole võrra väiksemad, madalamad ülesanded äh, püstitama, kas tõesti te arvate et, et kahekümne seitsme protsendine taastuvenergiate osakaal tõepoolest tagavad Euroopa Liidule liidripositsiooni? aitäh selle küsimuse eest, äh, ma selgitan seda loogikat komisjoni ettepaneku taga algpunktiks oli kõigepealt, et kuidas meil on tegelikult võimalik täita oma kohustused äh, aastaks kaks tuhat viiskümmend, see CO2 e-, eesmärk, mille me võtsime arenenud maailma osana ja kuidas on meil võimalikult seda, võimalik seda teha kõige kulutõhusamalt. see oli siis äh, teiseks selle analüüsi algpunktiks ja me kasutasime väga konkreetset metodoloogiat selle kohta, kuidas see saavutada. tulemuseks oli et need alusparameetrid, mida me teile ka esitlesime eh, liikmesriikidele, miinus nelikümmend protsenti kasvuhoonegaasid, kolmkümmend protsenti energiatõhusus ja vähemalt, rõhutan seda vähemalt, kakskümmend seitse protsenti taastuvenergia allikate osas, sest et see oleks kõige kulutõhusam kui me oleks selle pannud äh, paika niimoodi, et meil peaks olema kiirem äh, järsem pingutus, siis nägime, et need kulud oleksid tunduvalt kõrgemad. nii et see oli see majandusanalüüs, mis oli aluseks nendele ettepanekutele, mille me tegime teile ja liikmesriikidele. Äh, ütlen teile, et juba praegu olen ma täiesti veendunud, et me ületame selle kahekümne seitsme protsendi eesmärgi, sest äh, diskussioonides, mis meil on olnud liikmesriikidega, on mitmeid riiki, kes tahaksid ületada selle kahekümne seitsme protsendise eesmärgi. ja ma usun, et äh, selles mõttes äh, lõppkokkuvõttes äh, ületab ka Euroopa selle eesmärgi. ja lõppkokkuvõttes tuleb see kasuks meie keskkonna ja kliimamuutuse pingutustele, eriti kui me seome selle aasta kaks tuhat viiskümmend dekarboniseerimise eesmärkida. aitäh, härra Schaffhauser, palun. Oui, monsieur le, le, le commissaire euh, désigné, euh, bonsoir. härra volinikukandidaat, tere õhtust. Te olete keskendunud taastuvenergiaallikatele, energia kokkuhoiule ja kolmesajale miljardile, mille kavatseb Juncker selleks eraldada ei ole ju täpselt teada, kas, kustkohast need kolmsada miljardit pärit saavad olema. minu kodulinnas ja piirkonnas me töötasime välja projekti koos Portugali, Hispaania ja Prantsusmaaga selleks, et energiat kokku hoida meie meelest on tegemist projektiga, mis tagab taastuvenergiate kasutuselevõttu. minu arvates on tarvis eh, välja töötada konkreetseid projekte kohtadel, mis ei teeniks mitte ainult pankade huve. suur aitäh selle küsimuse eest. loomulikult eh, see puudutab palju laiemat küsimust, eh, stabiilsuse kasvupakt ja kasvupakti eh, paindlikkust. loomulikult on tegemist küsimusega, mida arutatakse, küsimus on ka selles, eh, kuidas tagada, et me oleme usaldusväärsus, et eh, silmas pidades stabiilsuskasvu pakti ja oluline on ka see, kuidas me stimuleerime investeeringuid reaalmajandusse ja selles mõttes ma äh, saan äh, ma väga hindan teie märkust Euroopa Investeerimispangale, sest äh, nagu te teate, siis äh, Barroso esimeses komisjonis äh, äh, tõime me sisse need nii-öelda projekti võlakirjad, täna võib ilmselt öelda, et tulemused ei olnud eriti muljetavaldavad ja peame vaatama seda uuesti, et kuidas asjad panna paremini tööle, sest et vastasel juhul me ei suuda äh, luua seda kolmesaja miljardi eurost investeerimispaketti. ja päris, kui päris aus olla, siis tahaksin ma näha tunduvalt rohkem kaasatud ja otsustuskindlamat Euroopa Investeerimispanka. ma arvan, et rahandusministrist, kes ei ole mitte ainult rahandusministrid, vaid ka Euroopa Investeerimispanga kubernerid nii-öelda, siis me, nad peaksid tunduvalt selgelt välja ütlema seda, mida me eeldame Euroopa Investeerimispangalt, kuidas nad saaksid kombineerida oma ekspertiisi, finantsjõudu Euroopa fondidega, struktuurifondidega, avalike ja eraprojekti investeeringutega, nii et see raha, mis on finantsturgudel kättesaadav kindlustusettevõtetes, säästupankadesse, et need muutuksid investeeringuteks reaalmajandusse, sest et minu arvates oleks sellest kasu tegelikult ka. järgmisena kõneleb Antonio Tajani. Sefcovic, noi sappiamo bene härra volinikukandidaat Šefkovitš me teame, et te olete selle poolt, et rakendada tööstuspoliitikaga, poliitika poolt, mis arvestab ka energia hinda ja keskkonnakaitset. kui me räägime aastast kaks tuhat kakskümmend, siis me räägime ka tööstuse konkurentsivõimest. komisjon on alati nõudnud, et tuleb täita ühelt poolt nii kahe, aastaks kaks tuhat kakskümmend püstitatud eesmärgid, kuid ka tööstuse osakaalu eesmärk vajab saavutamist. me sai tingimustes, kus me peame järgima keskkonnakaitse eesmärke ja kus me eraldame võimaldame heitkvootidega kauplemist just selle nimel. on olemas ju kaudseid kulutusi, mis tulenevad nende eh, sääst-, saastekvootidega kauplemisest. kas te tõepoolest soovite, et kõikidele kehtiksid samad tingimused, muuhulgas ka Hiina importööridele, kes teatud kõrvalteede kaudu püüavad Euroopasse oma kaupu sukutada, seejuures ise saastekvootidest kinni pidamata? Uh, kõigepealt tahaksin tänada härra Dajanit, et ta on pidevalt sedasama teemat üleval hoidnud uh, ja loomulikult meil on tarvis konkurentsivõimelist uh, mm, majandust ja sellepärast konkurentsivõime poliitika on samuti oluline. kui me nüüd räägime tulevikust ja tööstussektori tulevikust ja energiast, siis seal on kaks põhiküsimust, millest rääkida. kõigepealt energiakulu, elektri hind ja siin on meil tõepoolest probleem, sest kui me vaatame, missugune on elektri hind äh, hulgitasemel, siis hinnad on enam-vähem samad kui Ameerika Ühendriikides, aga kui me jaetaset vaatame, seda taset, millega äh, elektrit müüakse meie äriühingutele, siis see hind on palju kõrgem, kaks-kolm korda kõrgem kui Ameerikas võib see olla. ja pean ütlema, et väga sa sama lugu on ka gaasiga nii et küsimus ei ole mitte energia tootmiskulust ainult, vaid ka missugused on ülekandekulud, mis on maksustamine, et kui palju me ise piirame konkurentsi, sellepärast et meil puuduvad ühendused, puudub ülekandjate vahel, regulaatorite ja teiste vahel koostöö ja ko koordineerimine. ja teine, mida härra Tajani samuti mainis, on samuti asja, väga asjakohane ja edu pandiks isegi ka sellel neljapäeval toimuval. nimelt ähm, süsinikulekke vältimine. selles mõttes on päris selge minu arvates, et see süsinikulekke mehhanism peab ikka meie poliitikavahendite hulka jääma mitte ainult praegu, vaid ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, sest muidu äh, liigub meie tööstus sinna, kus nad saastavad palju rohkem, ei jälgi Euroopa eh, keskkonnanõudeid ja kaotavad nõnda ka konkurentsivõimes. suur tänu, härra Eduard Marteo. president, merci. suur tänu, see oli hästi öeldud. palun, mina olen siin. Teie portfell on Energialiidu portfell ja nagu te teate ja me kuulas, seda kuulsime ka teistel kuulmistel, meil on väga palju küsimusi ja küsimärke selle si sisu kohta. missugusi instrumente te hakkate kasutama selleks, et me sellest punnseisust välja saame, sellest valdkonnast, mis on Euroopa Liidu jaoks niivõrd oluline? kuidas te klapitate omavahel liikmesriikide suveräänsust, mis on lepingutesse kätketud, ja meie energiapoliitikat? selleks, et me energialiidu teeme. kuidas te neid kahte omavahel kokku klapitate? kas lihtsalt äh, jätkate kolmanda paketi rakendamist või on tegemist millegi muuga kui turu integratsiooniga ning veel, mis juhtub meie liikmesriikide eelarvepoliitikaga, kas võib-olla tuleb ka Euroopa Liidu energiasemester või poolaasta, et võtta eeskuju teistest poolaastatest? suur tänu! Äh, me töötame energialiidu lõpliku kuulamise kallal ikka üheskoos, arvan ma, sest meil on väga põhjalikke arutelusid tarvis nii teiega, liikmesriikidega ning tahaksin teile välja pakkuda, et ma teen väga kõvasti tööd poliitika kontseptsiooni kallal äh, ja tulen komisjoni ette Energialiidu kontseptsiooniga, esitan seda siis detailsemalt ma ei arva, et staatus quo on aktsepteeritav, me peame väljuma sellest olukorrast, milles me praegu ennast leiame. palju tuleb ära teha äh, julgeoleku valdkonnas, kuidas äh, arendada paremini välja solidaarsusmehhanism, peame heitma uue pilgu äh, veel gaasi julgeoleku direktiivile ning peame siiski välja mõtlema midagi, mis läheb veel kaugemale kolmandast paketist ja praegusest süsteemist, mis meil paigas on. sest me peame pisut paremini töötama, minu meelest peab see tarkvara ja riistvara energia infrastruktuuris paremini koos toimima, kuidas saavutada paremaid gaasiladusid, kuidas paremaid ühendusi äh, teha, kuidas nutikaid võrke ehitada Euroopas. aga tarkvara on samuti väga oluline, sest väga sageli me näeme seda, et meie äh, energiaülekandjad ei äh, toimi koos ei tee koostööd, siseriiklikud eeskirjad on erinevad, metoodikad on erinevad, äh, liikmesriikide vaheline energia kauplemine, energiaga kauplemine on erinev tänu sellele või, või väga väike, sellepärast et meil on erinevused põhimõtetes peame hoolitsema selle eest, et ülekandjad, energiaülekandjad, samuti ka regulaatorid on sõltuvad, tõeliselt sõltumatud ja ainult sellisel juhul me saame äh, energia ühtse turu äh, kõiki hüvesid ära kasutada. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja také využiji češtiny, která patří do vaše... Minagi tahaksin rääkida emakeeles sest see moodustab ühe osa sellest äh, teie äh, keelte valikust. võtsin osa teie varasemast kuulamisest, transpordi kuulamisest, härra asepresidendi kandidaat, see, mis toimus eelmisel nädalal ja te tõesti saite seal hästi hakkama. ning ma arvan, et ka Energialiidu jaoks saate kasutada öö, äh, oma eelmise portfelli kosmoseelementi aga ma tahaksin küsida Lissaboni lepinguga seoses. liikmesriikidel on õigus omaenese energiasegu üle otsustada ja ma tahaksingi teada, kuidas te klapitate kokku liikmesriikide huvid siin kuidas vältida seda, et ühte liikmesriiki ei survesta teine liikmesriik või ka komisjon, sellepärast et kõigil on erinevad geograafilised tingimused, erinev ajalugu ja on palju põhjusi, miks seal võivad olla erinevused, aitäh. aitäh küsimuse eest. loomulikult, mis puudutab transpordipoliitikat siis praeguseks on mul ülesande vastu võtta uus portfell, Energialiidu portfell, kuid Energialiidu portfell on väga tõsiselt seotud transpordiga ja neid mõlemat valdkonda tuleb tervikuna koordineerida sest nii transport äh, kui ka energeetika peavad äh, omavahel haakuma, arvestama äh, tegelikke kontekste ja neid, kogu see kontekst tuleb paigutada ümber ka Euroopa Komisjoni poliitikasse. mis puudutab teie küsimuse teist osa, siis ma leian, et teil on õigus. jah, tõepoolest on tegemist olukorraga, et kus liikmesriigid eh, nõuavad eh, järjekindlalt Lissaboni lepingu elluviimist selleks, et muuhulgas jääda energiasegu kokkupanekul eh, sõltumatuks, kuid vaatamata sellele võib ei energiasegu kujutada endast ka üle-euroopalist poliitilist teemat. jah, vastab tõele et see energiasegu teema on küll liikmesriikide ainupädevuses, ent meil on tegemist ka ju energia siseturuga ja me oleme vastu võtnud kolm energiapaketti, mis tähendab seda, et just energiavaldkonnas me vajame tegelikult niisugust koostööd, koostööd liikmesriikide vahel selleks, et tõesti kõiki neid kontakte, ühendusi ja sidusust tagada, vajame me raamleppeid. järgmine kõneleja on kolleeg Morten Helvek Peterson. mina siin, kell neli teie poolt vaadatuna. me ei räägi siin ainult veebis ülekandmisest, siin on ka peaaegu kolmsada kuuskümmend kraadi meil siin amfiteatris istuda mul on hea meel kuulda, et te ütlesite, et majanduskasvu ja kliimamuutuste vahel ei tohiks mingisugust äh, konflikti olla, mul oli ka hea meel kuulda seda, kuidas te energiajulgeolekuga kavatsete toime tulla ja kuidas võidelda kliimamuutuste vastu. mina kutsun teid üles taastuvenergia osas veelgi ambitsioonikam olema, selleks et see on võtmetähtsusega selle kõige saavutamisel. Te ütlesite, et energiasääst, energiatõhusus peaks olema esimene energiaallikas. nüüd mu küsimus on selline, kuidas te veenate liikmesriike selles, et see ka nõnda on? sellepärast, et praegu see üldine, eh, mulle sellist muljet küll ei jää. palun rääkige sellest lähemalt. suur tänu. suur tänu selle küsimuse eest ma arvan, et see argument on vägagi lihtne. kas me saame endale lubada kulutada nelikümmend kuus protsenti oma energiakulust äh, hoonete kütmisele ja jahutamisele, kas see on liiga kallis? samas, kui me maksame umbes nelisada miljardit eurot aastas energia impordist. kui palju õnnestuks meil kokku hoida, missugune tohutu potentsiaal meil on siis selles, kui me tõesti suurendaksime hoonete energiatõhusust. kui ma uurisin neid poliitikaid ja, ja küsisin oma ekspertidelt ja kolleegidelt, miks on nii raske veenda liikmesriike selles asjas, miks me paremini edasi ei läinud just selles asjas, ilm, see on ju ilmselge, me kulutame pool selle energias, hinnast just nimelt hoonete kütmisele ja jahutamisele. ja üks vastus, mis osutab õiges suunas minu meelest ka, äh, on see, et võib-olla me oleme väga liiga palju siiamaani katsunud seda reguleerida, et hoonete energiatõhususe äh, suurendamine seati kohustuseks, see oli nagu niisugune peaaegu piirav, äh, reguleeriv lähenemisviis sellele küsimusele. ehk peaksime mõtlema hoopiski motiveerimisest. sest sageli on ju need vaesed inimesed, kes ei saa endale lubada kolmekordseid aknaklaase või äh, kes ei saa, suuda öö, äh, oma ebatõhusaid süsteeme tõhusamate vastu vahetada. nii et me peaksime õppima üksteiselt Euroopas, on häid kogemusi liikmesriikides selle kohta, kuidas äh, kohalikke omavalitsusi ja ka elamuühendusi äh, paremini tööd tegema selleks, et äh, energiatõhusust suurendada, see võiks olla üks niisugune lähenemisviis, et positiivsemalt suhtuda sellesse poliitikasse. suur tänu, proua Sofia Sokorafa. aitäh härra esimees, härra voliniku, härra asepresidendi kandidaat. kui me räägime tarbijatest, kes kannatavad energiavaesuse all, siis Euroopa Komisjon peaks ju energiavaesuse oma päevakorda võtma, jah, te räägite, on kütmisega tegemist, jahutusmehhanismidega tegemist, need on kõik niisugused süsteemist, mida on võimalik kõikjalt saada, aga kõik ei suuda neid endale osta. ja nüüd see, kui me räägime Energialiidust, mida te kavatsete saavutada ja ellu viia, kas siis tõesti ka see Energialiit arvestab selle liidu sotsiaalset aspekti, kas te arvestate energia väljavaesuse olemasolu ja mis te arvate, millised on võimalikud vahendid, otsesed ja kaudsed, tagada tarbijate kaitse, tagada tarbijate kaitse üha kasvavate energiahindade eest, millega kaasneb energiavaesus? suur tänu selle küsimuse eest. tegemist on väga tähtsa ja asjakohase küsimusega ning äh, seda probleemi äh, Äh, muutis hiljutine kriis veelgi hullemaks. meil on rohkem kui miljard inimest maailmas, kes ei saa kasutada energiat, kellel pole isegi elektrit. ja kui me mõtleme sellele, et, et see on areneva maailma, arengumaailma probleem, kuid pean ütlema, et hiljutise kriisi tõttu on energiavaesust ka Euroopas. ja teil on täiesti õigustatud küsimus, mida me sellega mida me selles suhtes ette võtame? kui me räägime sotsiaalpoliitikast, siis see eh, on vägagi liikmesriikide otsustada. samas aga arvan, et me võiksime teha Euroopa tasemel päris palju. kõigepealt õppima üksteiselt, mida on võimalik ette võtta sotsiaalpoliitika valdkonnas, kuidas aidata kõige haavatavamaid inimesi ja leibkondi. Euroopas on erinevaid kavasid ning usun, et me võime analüüsida seda, missugune võiks konkreetse liikmesriigi jaoks kõige paremini sobida. mõnikord otsetoetused äh, kõige haavatavamatele, teist, teisel puhul jälle sotsiaaltoetus nendele, kes ei saa endale lubada energiat. Äh, mõnes riigis on näiteks määratud ära äh, energia põhivajadus äh, ja, ja hinnalagi on määratud kõige haavatavamate jaoks. me peame tegema koostööd liikmesriikidega selles asjas, me peame kasutama, saame kasutada äh, sotsiaalfondi rahasid, struktuurifondide rahasid ja samuti riigiabi juhised peavad olema energiavaldkonnas vastu võetud selleks, et ka siis oleks võimalik selle kaudu abistada neid inimesi, kes on suures hädas, energiavaesed, nõnda et nad saaksid taskukohast energiat enesele lubada. Uh... suur tänu. nüüd proua Engström. suur tänu. härra Šefčovitš, minu küsimus on samas suunas. selleks, et kliimaeesmärki sa,, eesmärke saavutada, peame rohkem taastuvenergiat kasutama ja eh, Mm, fossiilkütuste kasutamisest loobuma, aga mõned liikmesriigid muudavad väga keeruliseks taastuvenergiaallikatesse investeerimise ja selgub, et taastuvenergia allik-, fossiilkütused saavad palju rohkem äh, toetusi kui äh, taastuvenergiaallikad, aga tegelikult on veel tegemist meil ka energiavaesusega, mis on paljudes liikmesriikides kasvav probleem ja sunnib neid tegevusele. kuidas hoolitsete selle eest, et ühelt poolt meetmed suure, mille eesmärgiks on suurendada taastuvenergia kasutamist, oled, käiksid käsikäes mm, energiavaesusega? suur tänu, see ei ole üldse kerge küsimus ega kerge pole siin vastust anda. see on tegelikult äh, probleemide kompleks ja võib-olla see on üks suurematest äh, proovikividest liikmesriikidele, komisjonile ja ka Euroopa Liidule võib-olla järgmise viie aasta jooksul. vastuse esimene osa oleks järgmine. me tõesti peame ühtse energiaturu valmis ehitama, sest kui vaadata äh, hulgihindu siis need on vägagi võrreldavad Ameerika Ühendriikide hindadega. vahel oleme isegi sellises olukorras, kus meil on turgudel taskukohane energia, aga siin on öö, koostööpuudus, need pudelikajad, kitsaskohad, erinevad reeglid öö, erinevates liikmesriikides, mida siseriiklikult välja töötatakse me ei saa ühtse turu hüvesid siin ära kasutada ja sellepärast on aetud energiahinnad, elektrihinnad kõrgeks, aga võiksid olla madalamad. ja te õigesti ütlesitegi, et kui me räägime avalikust sekkumisest energiavaldkonnas, siis on see number väga suur, sada kakskümmend, sada nelikümmend miljardit aastas, see on vägev number, me subsideerime energiat, aga ikka inimesed öö, äh, ei ole rahul, et energiahinnad on väga kõrged Euroopas. sellepärast leian ma, et ühelt poolt me peame hoolitsema selle eest, et kõik need piirangud, tõkked kaovad ühtselt energiaturult, nõnda et me tõesti saaksime ära kasutada selle ühtse turu hüvesid, teiselt poolt, aga me peame olema väga ausad ka selles suhtes ja vaatama, missugune on energiahindade struktuur Euroopas, et see tõepoolest peegeldab energiakulusid ja äh, ja et me ei laseks veel neid tõu-, hindu veel rohkemgi tõusta. suur tänu, härra Zoltan. suur tänu äh, härra Šefčovič, teil on tõeliselt äh, märkimisväärne karjäär ja ka välisasjades on teil suured kogemused. kõigepealt räägiksin sellest, Moss Moskva rahvusvaheliste suhete instituut, ka minu kol üks kolleeg töötas seal ja ma tean, et pärast seda olete teie väga palju äh, kõrgeid ameteid pidanud ja ka ähm, juhtimiskogemus on teil suur. sellepärast ma küsin teilt, kas te olete valmis olema ookeanilaineri kapteniks? võib-olla mitte, aga kas te olete valmis olema volinik, äh, asepresidendiks energiavaldkondades äh, äh,, te olete väga talendikas, te olete suutnud kõik ette valmistada, aga tõesti tekitab mul küsimusi, see on väga keerukas valdkond, te peaksite ikka kogemusi omama selles konkreetses osas, kas oleks olnud ka ausam seda tunnistada, et on konkreetseid oskusi tarvis? Uh, suur tänu! Uh, ma möönan ausalt, et kogemused selles valdkonnas, oskused selles valdkonnas on hädatarvilikud ning Euroopa Komisjonis ja meie liikmesriikides on see täiesti olemas, aga mida me vajame selle väga olulise valdkonna jaoks ja sellise portfelli jaoks nagu Energialiit, selleks on meil vaja poliitilist juhtimist, eestvedamist, diplomaatilisi oskusi, hoolitseda selle eest, et õiges suunas poliitika areneks, et aidata leevendada neid suveräänsusega seotud probleeme, kui me räägime energialiidu loomisest, aga on ka hea, kui on selline tugev välispoliitiline taust, kui me tege-, räägime läbirääkimistest selliste vastastega või partneritega nagu näiteks Venemaa, see on väga keeruline lugu ja on tarvis välispoliitika kogemusi ka siis, kui on tegemist läbirääkimistega teiste partneritega. kliimamuutuse poliitika läbirääkimistel näiteks on tarvis sellist kogemust. kas äh, näiteks Pariisi äh, tippkohtumise jaoks on seda hädatarvilik? see saab olema ju välispoliitika sündmus ning sellepärast ei piisa ainult, et mina ja, ja kliimavolinik, aga me tahame, et ka kõrge esindaja välisasjades ja kõik meie koos hoolitseksime selle eest, et see energiadiplomaatia küsimus tõstetaks palju kõrgemale välispoliitilises agendas ka nii et vastuseks teie küsimusele, jah, ma usun, et me võime kasutada minu kogemust, minu välispoliitika kogemust, Euroopa kogemust äh, ja energiaalase kogemuse äh, väga kiiresti loodan ka omandada, kasutades selleks ära meie äh, teenistusi komisjonis ja ka liikmesriikide kogemust. suur tänu kõikide nende vastuste eest nüüd ma palun oma kolleegi siin minu kõrval asuda juhatama meie kuulamise teist osa. aitäh ja nüüd äh, saame me jätkata oma pingpong süsteemiga ja küsib küsimuse küsib proua Köstinger. aitäh, härra juhataja. Te olete nüüd väga paljudki öelnud äh, taastuvenergiate kohta, aga kui võtaksime konkreetse näite öö, äh, komisjon, mille koosseisu te ilmselt kuuluma hakkate, lub-, andis loa Ühendkuningriigile ja lõi sellega pretsedendi. Euroopa Liit ju on kokku leppinud selles, et taastuvenergiad peavad seisma esiplaanil, kuid praeguse pretsedendi loomine on selle poliitikaga vastuolus ja nüüd tuleb välja, et komisjon on asutanud, asunud taas toetama tuumaenergiat. kuidas te selgitate komisjoni sammu ja kuidas see suhestub taastuvenergiate järjest suurema osakaalu vajadusega? kuidas teie hääletasite selles küsimuses, kas teie hääletasite riiklike tagatiste poolt? aitäh, ütleb härra esimees ja katkestab kõneleja. aitäh, äh, proua Köstinger, ka selle küsimuse eest, sest et äh, leian, et äh, selgitused siin tõesti on vajalikud. Inkli Point otsus äh, see ei tähendanud, et kuidagi eelistatakse mingisuguseid energiaallikaid, vaid tegemist oli selge riigiabi juhtumiga ja see oli selline juhtum, mida äh, komisjonis äh, juhtis äh, konkurentsivõime peadirektoraadi teenistus, et Briti ametivõimud äh, väga veenvalt rääkisid sellest riigiabi taotlusest, neil oli väga selged tõestusmaterjalid, et nemad tahaksid seitse protsent, nad kaotaksid seitse protsenti energiast, kui Hinkli elektrijaama ei ehitataks, et toimuks turutõkke, äh, kui nad ei saaks sealt äh, äh, energiat ja et ei ole võimalik tavapäraselt finantsturgudelt selle projektiks raha saada ilma riigi abita. tegemist oli keerulise raske läbirääkimise protsessiga Briti ametivõimudega, komisjon tahtis saavutada kõige paremaid tingimusi Briti tarbijate jaoks ja usun, et lõpptulemused oli see, et selle projekti kulud eh, jaotati fifty-fifty, seitsekümmend eh, miljardit riigilt, seitsekümmend miljardit seitsekümmend miljonit eh, riigilt, seitsekümmend miljonit erainvestoritest ja saavutus oli see, et tarbijate jaoks oli olukord palju parem kui siis, kui Briti ametivõimud komisjoni poole pöördusid selleks, et selle riigiabi juhtimises äh, otsus saada. härra Parnio, palun. Monsieur le vice-president désigné, je suis euh, de l'autre côté. härra volinikukandidaat, ma istun siin. kõigepealt ma tervitan teie energiat ja teie lähenemisviise. Te ütlesite oma sissejuhatuses, et Energialiidu aeg on käes. Te rääkisite ka selle Energialiidu viiest sambast. Te väljendasite teatud lootusi, kuid meie parlamendis teame, et väga sageli on nende eesmärkidega küll kõik nõus, aga niipea, kui jõuab asi nende elluviimiseni, siis ei ole ühtki meest enam väljal minu küsimus kui me räägime energialiidust, kas te tahaksite eh, liikuda Jacques Delors'i vaimus edasi või Jean-Claude Junckeri vaimus? I... suur aitäh! loodetavasti sain ka küsimusest õigesti aru. tõsi on see, et eh, on olnud äh, mitmeid algpunkte meie tänasele diskussioonile. energialiit äh, oli äh, kon-, kontseptsioon veendunud eurooplaste peades ja seda veel mitte nii ammu. tõin ära Jacques Delors'i, Jerzy Buzeki kommentaari, on olnud ka teisi Äh, poliitika ülemõtlejaid, kes on äh, öelnud, et me peaksime selles suunas liikuma ja üks hiljutisi ettepanekuid tuli ka Euroopa ülemkogu tulevaselt presidendilt, härra Tuskilt. lõppkokkuvõttes juhtus vist see, et äh, minu poliitiline kontseptsioon põhineb äh, nendel viiel sambal, vaatame, kas seal on viis või neli sammast, kas seda kuidagi muudetakse, aga ma tahaksin pidada teiega diskussiooni selle üle, kuidas tegelikult oleks võimalik saavutada konsensus selle struktuuri üle, poliitikate, tegevuskavade, äh, rollide üle, nii et äh, näha, kuidas oleks võimalik edasi liikuda, kuidas hinnata oma saavutusi regulaarselt. ja mis puudutab ühtset sisseostmist, siis äh, siin ütlen teile, et selliste ettepanekute puhul äh, tavapäraselt, eriti just ekspertidelt, kuuleb, et jah, see kõik on väga keeruline, meil on väga keerukad konkurentsireeglid, meil on väga keerukad WTO reeglid, on mure selle kohta, et kas me ei tekita siin mingisugust kartelli tüüpi korraldust, aga ma leian, et meil tegelikult peab siiski olema Äh, siin selline laiem visioon, me peaksime ületama need esialgsed mured, sest minu arvates see argument, et kui palju me kulutame energiale, kui suured kliendid me oleme, minu arvates me peaksime äh, selle eest saama tunduvalt paremat kohtlemist, tunduvalt parema hinna ja tunduvalt konkreetsema äh,, austavama äh, kohtlemisega tarnijate poolt. of Mr Demesmaker Ik zit helemaal achteraan, ik zal even zwaaien, dan zitten we. tere õhtust, ma lehvitan, ma istun siin üleval. tulles tagasi energiatõhususe küsimuse juurde, siis te ütlesite, et te olete energiatõhususe kohustuslike eesmärkide poolt. ma toetan teie soovi, kuid ma olen pettunud, kui ma ka Euroopa Ülemkogu järeldusest Äh, pidin lugema, et valitsus ja riigijuhid kohustuslikke eesmärke ei poolda. minu arvates on see lihtsalt äh, maha magatud võimalus neid kehtestada. kas te peate seda otstarbekaks? kui me räägime energiaintensiivsete ettevõtete toetamisest, siis me peame loomulikult mõtlema nende konkurentsivõimele kuidas te kavatsete läheneda investeeringutele, kui see suurendab en ettevõtete energiatõhusust? suur aitäh selle küsimuse eest. näen, et te olete uurinud äh, ülemkogu järelduste eelnõud väga tähelepanelikult ja tõsi on, et ülemkogu järeldust äh, tuleb välja, et äh, energiatõusu puhul räägime me eesmärkidest. nagu ma ütlesin teile, siis homme üldasjade nõukogus äh, avaldan ma survet selleks, et äh, need eesmärgid oleksid siduva iseloomuga. aga lõppkokkuvõttes, nagu te teate, siis nõukogu otsused teeb konsensuse alusel ja äärmiselt keerukas on ennustada, et milline saab olema lõpptulemus. aga mina sooviksin teile öelda ka veel enamat, ütleksin, et põhinedes sellel kogemusel, mis Euroopa Liidul on eesmärkide sisseviimisega, selliste poliitikate sisseviimisega, et saavutada rohelist majanduskasvu, eesmärkidest tihtipeale olulisemadki on kui konkreetsed meetmed ja poliitikad, stiimulid, kavad ja minu arvates äh, on see kõik meil nüüd ka olemas Euroopa institutsioonide kätes. kuidas me töötame nõukogu järelduse eesmärkidega, kuidas me tõlgend-, viime nad konkreetseteks poliitikateks ja meetmeteks hiljem. ja minu arvates äh, peaks olema Euroopa Komisjoni jaoks püsivaks prioriteediks äh, tagada, et äh, me kasutame seda tohutu kuluküsimust äh, äh, ära, äh, kui me räägime nendest kuludest, mis käivad kaasas, kui energiaallikad on ebatõhusad, kui elanike jaoks on energiaarve lihtsalt liiga suur, sest et hoone ei ole piisavalt tõhus. Niels Torvalds, palun. aitäh, volinikukandidaat oma kirjalikus vastuses ütlesite te midagi äh, selle kohta, et äh, tegeleda selle probleemiga, mis on toit äh, versus energia, te tulete ise Bratislavast ja seetõttu te teate kindlasti, et lihtsalt taklastamine ei ründamine ei tähenda, et jäähokimängus oleks tagatud võit. kui komisjon selle küsimusega tegeleb, seda küsim-, probleemi ründab, siis äh, siis kas te tegeletegi ainult ründamisega või te seate paika ka konkreetsed eesmärgid? Teie küsimus vist oli seotud biokütustega. Uh, uh, uh, aitäh selle küsimuse eest, sest see on üks nendest küsimustest, äh, kus, äh, kui ma teie heakskiidu saan, siis äh, üsna varsti on see ka meie trialoogi laual, sest et äh, on päris selge, et mis puudutab ILUK äh, direktiivi kaudne maakasutus, siis äh, nüüd me oleme jõudnud teise lugemise juurde ja loodetavasti suudame me ületada need äh, erinevad lähenemised, mis on Euroopa Parlamendil ja liikmesriikidel selleks, et leida hea kompromiss, mis on vajalik siin valdkonnas. sest et te teate väga hästi, ja kui me räägime siin nüüd ründamisest, siis tuleb väga aus olla selle koha pealt, et esimene biokütuste põlvkond, mis äh, surus kõrvale need äh, äh, toidu ja loomatoidu viljad lõi tingimused, kus need asendusid taimedega, mis on suunatud kütuse tootmisele, siis see kuidagi ei Äh, suurendanud äh, kütuse tõhusust ja samas on sellel ka äh, halvad ja soovimatud sotsiaalsed tagajärjed, nii et sellele probleemile tuleb leida lahendus, tuleb kasutada meie teadus-arendustöö eelarvet selleks, et motiveerida teadustöö tegijaid, et nad töötaksid intensiivsemalt biokütuste teise põlvkonna kallal, sest et leian, et tulevikus on see töö väga vajalik saan öelda ka seda, et äh, leian, et järgmise viie aasta jooksul, eriti just transpordivaldkonnas, äh, näeme me, kuidas tunduvalt rohkem hakatakse kasutama alternatiivseid kütuseid, äh, e-, elektrit, veeldatud maagaasi ja nii edasi ja sellega kindlasti ma arvan, et me suudame rohkem, saavutada rohkem kui biokütuste kasutamisega. ja nüüd härra Juaristi Abauns aitäh, härra Šekovitš, ma istun siin vasakul käel. ma tahaksin rääkida aatomienergiast, millest siin juba veidi räägiti. meil on Caronias aatomieelektrijaam, mis on Hispaania kõige vanem aatomieelektrijaam. see asub öö, eh, suurlinnade läheduses, näiteks Poikose läheduses analoogne hiljaaegu suleti Belgias ja nüüd on tegemist olukorra, kus ettevõte, kellele see elektrijaam kuulub, tahab seda uuesti kasutusele võtta. ja loomulikult on äh, see liikmesriigi pädevuses, kuid teatud määral peaks olema ka teie pädevuses ja nüüd ma tahaksin teada, äh, mida me saa-, kuidas me saaksime turvaliselt sulgeda eakad tuumajaamad. aitäh ja teil on täiesti õigus, et mis puudutab äh, tuumajaamade turvalist julgeolekut, siis see on äärmiselt oluline küsimus äh, ja siin me peame tegema väga tihedat koostööd ka Hispaania valitsusega. nagu te teate, komisjonis on meil ka sada kaheksakümmend tuumainspektorit, kes tagavad, et Euroopa Liidu tuumaelektrijaamad on turvalised, hästi juhitud ning vastavad äh, väga kõrgetele turvastandarditele. oluline oli ka see, et pärast Fukushima tragöödiat viidi läbi stressitestid äh, ja kogu see ekspertiis, mis meil on komisjonis, kõik need stressitesti tulemused, äh, see, et kontrollitakse nende installatsioonide turvalisust ja et seda tehakse korralikult, tagan teile, et kui äh, tekib mingisuguseid kahtlusi, et tuumaelektrijaamad ei vasta kõige kõrgematele turvastandarditele, siis komisjon ütleb selle ka avalikult välja ja me äh, suhtleme Hispaania valitsusega väga avatult, robustselt, selleks et tagada, et kõik selles suunas tehtud sammud eh, austaksid kõige kõrgemat turvataset, mis puudutab Ruuma elektrijaamu. aitäh! järgmiseks härra Erikson. Good evening, Mr Sevkovitš. tere õhtust, eh, härra Sevtšovitš. olen siin, tulen Rootsist olen teiega täiesti nõus, et meil peaks olema energialiit ja äärmiselt oluline eh, ka teha samme selleks, et see saavutada, aga energialiit peaks eh, põhinema ka solidaarsusel minu arvates ja meil on eh, äärmiselt erinevad olukorrad, kus seda protsessi alustada, näiteks minu riigis oleme me investeerinud äh, hüdroelektrijaamadesse eh, juba peaaegu sajand ja meil on päris palju võimalusi, eh, kuidas saavutada taastuvenergiat eh, ja oleme päris palju ka investeerinud tööstuse energiatõususse, aga on teisi riike nagu näiteks Poola, kes on investeerinud päris palju söeelektrijaamadesse ja seetõttu milline on teie abikäsi Poolale? tahaksin küsida. suur aitäh selle küsimuse eest, jah, teil on täiesti õigus, küsimus on solidaarsuses ja usalduses ja need on äh, tuleviku Euroopa Energialiidu võtmeks, solidaarsus äh, tuleb välja olukordades, kus äh, on tohutu surve, suured probleemid, nii nagu meil oli aastal kaks tuhat üheksa kus äh, äh, tänu äh, voolude suunamisele gaasi säilitamise koostööle, solidaarsusele liikmesriikide vahel on olnud võimalik aidata teistel riikidel ka tule põlema saada ja küt-, küte sisse. sellest oli kasu mitmetele liikmesriikidele aastal kaks tuhat üheksa ja Rootsit peab kiitma selle eest, et nad on eeskujuks modernset energiastruktuuri silmas pidades, äh, ka taastuvenergiaallikaid silmas pidades, et tal on olemas erilised geograafilised tingimused, mis võimaldavad äh, neil seda teha ja on hea, et Rootsi on nii oskuslikult suutnud seda ära kasutada selleks, et saavutada puhas energia ning kasutada taastuvenergiaallikaid. aga mis puudutab kivisütt, siis äh, oleme ausad täna on kivisüsi endiselt kõige suurem energiaallikas Euroopas rohkem, rohkem kui kakskümmend seitse protsenti Euroopa energiast tuleb söeelektrijaamadest. pärast seda tuumaenergia ja siis kolmandaks umbes kakskümmend neli protsenti taastuvenergiaallikad, nii et mitte ainult Poolas ei ole küsimus, kus eh, jah, tõesti rohkem kui kaheksakümmend protsenti energiast tuleb eh, kivisöest, vaid ka Saksamaal on eh, see rohkem kui nelikümmend neli protsenti. Te küsite, et mida teha annab. usun, et saame ära kasutada toetust, mis tuleb uuest CO2 eh, kinnipüüdmise säilitamise võimalustest eh, ja aina aitame ka Poolal ajakohastada oma elektrijaamu, nii et eh, nad oleksid tunduvalt puhtamad, kui nad on seda praegu. aitäh ja nüüd proua Virkunen. härra esimees, härra Sefkovitš, te olete juba korduvalt öelnud, et Euroopa energiainfrastruktuuri peab moderniseerima et ja laiendama selleks, et energia saaks liikuda vabalt Euroopa Liidus, et ja et oleks elimineerida energiasaared. nagu me teame, siis meil on endiselt palju energiasaari Euroopa Liidus, ka Põhja-Euroopas, kust mina pärit olen. tahaksin kuulda mis on teie arvates kõige kiireloomulisemad projektid, äh, viis peamist äh, projekti Euroopa energiasektoris järgmiste aastate jooksul ja kuidas teie tagate, et need projektid ka edasi liiguksid? suur aitäh! kui me vaatame seda energiasaarte olukorda, siis selgelt on probleem põhjas, probleem on Soomega, Balti riikidega äh,, kus me näeme, et nende energiavõrgustikud on endiselt äh, nii-öelda minevikku ühendatud ja loomulikult on probleem ka Lõuna-Euroopas, Iberias, saartega, Malta ja Küprosega. nii et kui te küsite mu käest, et mis on teamised viis viimased projektid tulevikku silmas pidades, siis kõige parem on, vastus on see, et me vaatame seda projektide Äh, nimekirja, mis on seotud energia, Euroopa energiajulgeolekuga ja siis äh, sealt me leiame need projektid, äh, millel on minu täielik toetus selleks, et ühendatus Soome, Balti riikide, ülejäänud Euroopa riikide vahel paraneks. järgmisel nädalal või juba sel nädalal näeme, et avatakse vedeldatud magasiterminal Klaipedas ja see on äärmiselt oluline osa pingutustest, et äh, lahendada see Põhjala ehk siis Soome ja Balti riikide äh, isoleerituse küsimus, nii et äh, ütleksin, et elektrikonnektorid, mis seoksid äh, Äh, Soome ja Balti riigid äh, energia, elektrienergia võrgustikuga ja ka vedeldatud maagaasi terminalid selles piirkonnas, kust te tulete, sest et usun, et see võimaldaks äh, üle saada sellest isoleeritusest ning aitaks Soomet ja Balti riike, et nad oleksid järk-järgult üha, ja üha tõhusamalt seotud ülejäänud Euroopa energiavõrgustikuga. suur tänu! ja nüüd härra Carlos Sorinio. o senhor vice-presidente indigitado, o senhor tem uma missão muito importante Esse.... suur tänu. Teil on väga tähtis missioon täita. nimelt peate Euroopa Liidu viima rohekasvu etterinda või esirinda, peate energiajulgeolekut Äh, tagama, kui me keskkonnapaketist räägime. kakskümmend seitse protsenti taastuvenergiat, kas see on hea eesmärk? kas teie meelest kolmkümmend protsenti annaks rohkem, muudaks äh, Junckeri väljendused usutavamaks seoses sellega? ja siis äh, ühendused, energiaühendused. Euroopa roheline kasv tähendab ka häid ühendusi. kuidas saate aga üle sellest tõrksusest, eriti Prantsusmaal ja Pürenee poolsaarel. mõned liikmesriigid ei ole mitte suurendanud, vaid pigem vähendanud taastuvenergia allikate toetust. kuidas te nende ette, äh, arengutega toime tulete L? alustan lõpust, sest esimesele osale juba tegelikult vastasin tõsi ta on, et Portugal ja Hispaania on eriti raskes olukorras, sellepärast et nad on üsna maha jäänud eh, eh, energiaühendustega seotud eesmärgist. me tahame, et oleks kümme protsenti, aga Hispaania, Prantsusmaa ja ja, ja Portugali puhul on kaks ja kolm protsenti see ainult, see on tõesti väga vähe ja see olukord ei ole vastuvõetav ning ma loodan, et me leiame head lahendused neile küsimustele ja seda juba äh, sel neljapäeval hakkame sellega tegelema. Äh, see probleem peab saama kohase lahenemise, raha tuleb leida ja nii Portugal kui Hispaania peavad saama kohaselt seotud Euroopa elektrivõrguga komisjon on siin valmis ausa vahendaja rolli mängima mitte ainult selle probleemi puhul, vaid kõigi muude probleemide puhul, mis on piirkondliku tähendusega ja kus konsensust leida on raske. mina isiklikult olen valmis niisugusi kõnelusi läbi viima, kui see on vajalik, sest ma leian, et see olukord tuleb lahendada. teine probleem, mida te tõstatasite, on samuti oluline Hispaanias, Portugalis, ka Tšehhi Vabariigis on selline olukord, et on vastu võetud sellised Äh, raha, finantstoetuse skeemid taastuvenergiale, aga siis muudeti avalik, äh, riiklik pooli, poliitika ümber. Portugal on siin just hea eesmärk, sest seal eeskuju, äh, hea näide, sellepärast et seal peeti läbirääkimisi valitsuse ja taastuvenergia tootjate vahel ja leiti vastastikune äh, vastastikku sobiv lahendus, nii et Portugal oli siis hea näide, teistes riikides on öö, äh, olukord keerulisem, äh, seal võib ette tulla ka keerukaid äh, kohtuvaidlusi ning ma eelistaksin pigem läbirääkimisi kui kohtusse minemist. Uh, suur tänu ja nüüd saab sõna proua Biznetska. suur tänu, mul on järgmine küsimus mis on teie seisukoht kliimapaketi ja Euroopa majanduse konkurentsivõime omavahelisest seosest? Teie koduriik sõltub kõige rohkem ka Venemaa gaasist, sada, peaaegu sada protsenti imporditakse teil mm, Venemaalt. Poola, minu koduriik, on ainult pisut paremas olukorras, meie võtame gaasi, impordime gaasist kaks kolmandikku Venemaalt, aga meil on siiski söevarud ka ja väga palju me toodame söest. kas te arvate, et praegune Ukraina ja Venemaa konflikt on õige aeg selleks, et muuta oma kliima ja energiapoliitikat Euroopas nõnda, et me ei diskrimineeri nende energiaallikate suhtes, mis meil endal on olemas, nagu kildagaas ja, ja süsi mida kavatsete teha selleks, et kaitsta näiteks Euroopa Liidu söetootjaid, kes peavad ka konkureerima odava, odava energiaga mujalt? suur tänu selle küsimuse eest. ma küll ei tea, äh, kuidas energiapakett ja kliimaagenda oleksid kuidagiviisi vastuolus omavahel. kui me räägime äh, Euroopa majanduse konkurentsivõimest. Nad mõlemad peavad üksteist toetama, me peame mm, tegema niiviisi tööd, et need, neid eesmärk, need eesmärgid vastastikku tugevdavad üksteist. kui me räägime taastuvenergiast, siis tegemist on meie ju ole, olemasolevate allikatega, tuul, päikeseenergia, see on kõik meie oma me saame seda äh, kasutada ja siis me ei sõltu välisallikatest pärinevatest äh, energiakandjatest, kus põhimõte on, äh, kui me räägime Venemaast näiteks, mm, just eriti praegu seoses Venemaaga me oleme väga, väga keerulises olukorras nõnda ma usun, et me peame töötama mõlemas, mõlema poliitika kallal üheaegselt. samas aga usun ma, et me võime saavutada väga häid tulemusi nagu ütlesin, energiasegu otsus on iga liikmesriigi enda otsus, aga samas ma arvan, peaks iga liikmesriik arvestama ka neid ühiseid eesmärke, milles liikmesriigid on kokku leppinud. sellepärast on oluline koostööd teha, et meil oleks üks ühtne Euroopa tegevussuund nii rohepoliitika osas, rohelise strateegia osas tuleviku jaoks ma arvan, et Euroopa Liidu kahe tuhande kolmekümnenda aasta pakett oleks kindlasti hea Poola jaoks, sellepärast et seal on kaks väga olulist poliitilist elementi, mis moodustavad selle paketi osa. kõigepealt äh, NIR neljasaja fondi loomine, mis aitab äh, töötada välja uusi tehnoloogiaid äh, süsiniku püüdmiseks ja ladustamiseks ning samuti peame ta hoolitsema ka selle eest, et Poolaski oleksid rohelise kasvu alal ambitsioonikamad eesmärgid. suur tänu. jätkuküsimuseks teie vastusele, mida te praegu just andsite. me teame, et liikmesriigid saavad ise otsustada, millised on nende energiaallikad, aga minu küsimus teile on järgmine kuidas te saate liikmesriigid oma energiapoliitikaid koordineerima omavahel? mind huvitab nii teie üldine lähenemisviis, aga ka konkreetsemalt, millised on Euroopa Liidu energiaallikate mitmekesistamise võimalused, aitäh! suur tänu selle küsimuse eest, ma arvan, et äh, mitmekesistamine ja parem koordineerimine on võtmetähtsusega selleks, et luua Euroopa Liidu energialiit ilma parema koordineerimiseta ja allikate äh, mitmekesistamiseta ei ole meil võimalik minu arvates Euroopa Energialiitu luuagi. koordineerimisest lähemalt rääkides, äh, meil juba on head kogemused gaasikoordinaatorite töörühmaga, mis toimib minu meelest väga hästi ja vastastikune usaldus kasvab, suurem on läbipaistvus nende, selle töörühma koosolekutel, nii et me ütlengi, liikmesriigid peavad üksteise suhtes palju ausamad olema, selles suhtes, milles nad läbi räägivad, nõnda et meil on ühtne joon, kui me kolmandate riikidega suhtleme, nõnda et meie partnerid ei saaks nii jaga ja valitse poliitikat Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes kohaldada. sellepärast me peame sellist raamistikku kasutama, et on selline gaasikoordinaatorite töörühm ja seda ka teistesse valdkondadesse, energiavaldkondadesse üle kandma. nüüd kuidas mitmekesistada? esimene asi, kõige tähtsam gaasist rääkides, õppida Nabucco vigadest, ausalt öeldes, peame olema palju rohkem poliitiliselt kohal kõikides nendes riikides, mida me tahame kaasata sellesse lõunakoridori. peame palju intensiivsemaid kontakte pidama selle konsortsiumiga, mis ehitab neid äh, torujuhtmeid äh, peab olema adekvaatne poliitiline toetus ja ka finantstoetus selle torujuhtme jaoks ning samuti peame töötama ka LNG terminalide kallal, e, Alžeeriaga uued suhted sisse seadma, e, samuti Brasiilia, USA-ga, e, Pärsia lahe riikidega. ka neilt saame energiat, kui me kohased kõigepealt ette valmistame ja ka infrastruktuuri loome. kõnelejatel puuduvad mikrofonid lugupeetud härra šefčovič mul on hea meel, et räägite energiast ka kontseptuaalsetest põhimõttest lähtudes. Te rääkisite Euroopa ühendamisest energia äh, kaudu ja selle energiast kui poliitilisest relvast, muuhulgas kui me räägime siin äh, seostest Venemaaga. mind huvitaks Äh, milline saab olema Euroopa Liidu strateegiline suhe energia vallas Venemaaga selleks, et me ei peaks võtma parlamendis vastu energiapoliitilisi resolutsioone? suur tänu selle küsimuse eest. teate ju, et palju aastaid Äh, peeti Venemaad Euroopa Liidu strateegiliseks partneriks, see oli tema staatus. nüüd on olukord Venemaal jah, tõesti väga strateegiline, aga ma kardan, et partnerid käituvad nüüd isemoodi. sellepärast arvan ma, et peame väga selgelt ja läbipaistvalt ja avatult oma suht-, suhetes olema Venemaaga. peame väga selgelt ütlema, missugune meie positsioon on kui me räägime Vene firmade tegu, tegevusest Euroopa Liidus, siis nad peavad käituma Euroopa eeskirjade järgi, siin ei ole mingit vaidlemist. ja see on täitsa selge. peame hoolitsema selle eest, et kui me räägime energiatarnest, energiaalastest aruteludest, siis peame palju rohkem äh, ja paremini kasutama Euroopa ühist jõudu. me oleme ju suur klient. Venemaa ekspordib Euroopasse viiskümmend kaks protsenti äh, oma niimoodi et, et viiskümmend kaks protsenti eh, Venemaa eelarve tuludest tuleb ekspordist meile. mitte ainult, et nad ekspordivad meile energiat, nad peavad seda meile eksportima, neil on seda tarvis teha. ja see suhe võiks olla palju parem ja me peaksime hoolitsema selle eest, et me peaksime ühise häälega rääkima äh, nii nagu tänavu, kui president Putin saatis meil siin kirju kaheksateistkümnele erinevale riigi peale, aga vastus oli üks komisjoni presidendilt, kus oli väga selgelt öeldud seisukoht välja ja nõnda kordus mitu korda. ja nii ongi õige ka edaspidi jätkata, aga vabandust, et ma nüüd sattusin pisut hoogu ja läksin üle aja. suur tänu. nüüd härra Septan. suur tänu suur tänu nende vastuste eest, tõesti on väga julgustav kuulda, et te olete valmis ka Pariisi protsessis osalema. ja ma lugesin ka teie kirjalikke vastuseid, see teeb mulle ka head meelt, et te olete valmis äh, parlamenti kogu aeg äh, informeerima. meie Euroopa Liiduna tahame kliimapoliitikas muidugi eestvedajaks olla maailmas. mida teete selleks, et see arutelu saaks hoogu juurde, nõnda et me saaksime olla eestvedajaks kliimaküsimustes euro-, maailmas. ja kuidas saavutada ka seda, et aruteludest selged kohustused saaksid võetud. suur tänu. Pariisi läbirääkimistest ja Pariisi tippkohtumisest rääkides, siis ma olen kindel, nagu ka eelmisel tippkohtumisel, mm, Euroopa Parlament kindlasti saab olema seal väga hästi esindatud parlam- e, ja meie töö saab samuti olema väga hoolika järelevalve all Euroopa Parlamendi liikmete poolt ning me peame mõlemad koostööd tegema ka ning nüüd on meil selle jaoks väga hea raamistik ja mehhanism, kuidas Euroopa Parlamendi liikmed äh, on kogu aeg informeeritud käimasolevatest läbirääkimistest. võin teile kinnitada, et ma tean, kuivõrd oluline see on ja ma tagan, et teid kohaselt briifitakse, informeeritakse kogu protsessist ja edusammusest, äh, mis äh, toimub, mis on seotud Pariisi tippkohtumisega see, et anda juurde hoogu rohelisele poliitikale, taastuvenergia poliitikale, siis ma arvan, et tänapäeval on väga oluline näidata liikmesriikidele, meie ettevõtjatele ja meie kodanikele, et see ei tähenda ainult keskkonnakaitset ja planeedi puut, päästmist. tegemist on ka väga heade ärivõimalustega, see annab meile rohkemat äh, sõltumatust, aitab meil luua töökohti, mitmekesistada energiaallikaid. kui me vaatame, kui palju on viimaste aastate jooksul rohelises valdkonnas töökohti loodud, siis see on üks neid valdkondi just nimelt, kus koht, töökohti on juurde, lo juurde loodud, mitte aga kaotatud. Euroopal on siin väga head kogemused, hea tehnoloogia, mis on tuntud üle ilma ning ma arvan, et kui me vaatame Hiinas toimuvat, siis on täiesti selge, et Euroopa tehnoloogia saab seal kindlasti olema suure nõudluse all, see on üks lisaargument, miks me peaksime taastuvenergia poliitika valdkonnas ja rohelise tehnoloogia valdkonnas tööd jätkama. suur tänu ja nüüd proua Marinescu. aitäh You know sure that... nagu te kindlasti teate, eh, lepingus on ette nähtud eh, ka sätted selleks, kui energiatarnega on raskusi. kas komisjon kavatseb pakkuda välja meetmeid, et kriisi lahendada? kui selline olukord peaks tekkima, näiteks tänavu talvel, kas te kasutate seda võimalust, mida leping ette näeb ja missugused on kõige olulisemad meetmed, mida me välja pakute? suur tänu! suur tänu ma ootan, kuidas ma saan teiega koostööd teha nii äh, energiavõrgustike, transpordivõrgustike või mis iganes võrgustike osas. sest see on väga oluline. aga kui vaatame tänavust talve väga äh, tähtis on see, et asepresident Oettingeril äh, homme kõik asi korda läheks. Äh, ma kõnelesin temaga just enne seda kuulamise algust, ta ütles, et olukord on küll raske, kuid ta oli siiski optimistlik, kaks päeva on juba kohtumisi olnud, homme jätkub veel Brüsselis see kohtumine aga ta loodab, et õnnestub siiski leida ühine raamistik mille kaudu leida lahendus selle talve jaoks ja järgmise aasta jaoks. see on Ukraina jaoks häda väga oluline, aga Venemaa ja ka Euroopa jaoks ning ma arvan, et hea lahendus oleks selline, mis rahustaks paljusid, võtaks maha need mured, eriti mis puudutab just energiaturgu. head uudised on aga need, et stressitestide tulemused on üsna julgustavad. Euroopa tervikuna võiks päris hästi toime tulla. kuus kuud saadaks hakkama isegi siis, kui Venemaa gaasi täielikult, gaasitarned täielikult ähm, katkestaks. meie varud on väga suured. aga me peame olema ausad ka ja tunnistama, et vähemalt kuue liikmesriigi jaoks on olukord väga keeruline, oleks väga keeruline võttes praegust olukorda arvesse ja seda, kuidas nad sõltuvad Venemaa gaasist. ja muidugi, kui selline olukord ette tuleks ja selline hädaolukord tekiks, siis võin teile kinnitada, et Euroopa Komisjon kasutab kõiki instrumente, mis tal olemas on ja kogu võimu, mis tal on selleks, et kahe tuhande üheksanda aasta talv ei korduks ja et meil ei oleks jälle selline olukord, kus kodanikud eh, Euroopa riikides eh, peavad istuma pimedas ja to külmas toas, aitäh! Now... aitäh, nüüd härra Mirošov Bosch. Eh, tere õhtust, härra volinik hetke energiapoliitika on läbimas võtmeperioodi, mis määratleb tema tuleviku vormi ja millised on eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend kaks küsimust, milliseid järeldusi te teete äh, tuumaelektrijaamade stressitestist ja kuidas kasutab komisjon ära selle stressitesti tulemusi ja milline on teie isiklik suhtumine tuumaenergiasse Euroopas? selle integratsioon selleks, et jõuda madala süsinikuga majanduse juurde ja lõpetuseks, kas te kommenteeritakse, kommenteeriksite seda rolli, mida Euroopa Energialiidus peaksid mängima Saksamaa energiapoliitika, mis on Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks võtmepoliitikaks? aitäh ka selle küsimuse eest. esmajoones olen seisukohal, et just tuumajaamade stressitestid olid Euroopa jaoks väga tähtsad. eriti kui silmas pidada nende turvalisuse küsimust ja e, seda, et Euroopa kodanikud vajasid kindlustunnet, e, kindlustunnet selles, et need vastavad kõrgetele turvameetmetele need stressid testid, andsid meile võimaluse kasutada selle valdkonna uusimaid teadmisi selleks, et suurendada tuumajaamade turvalisust selleks, et neid tuumajaamu võiks ehitada ka mujal maailmas. tegemist on kuusteist riigi, kuueteistkümne riigiga, kus on tuumajaamad, neliteist riiki kavatseb ka tulevikus kasutada tuumajaamu ja tuumaenergiat ja sellepärast on minu meelest väga oluline, et loodaks selline keskkond, eh, kus kõik tegutsevad tuumajaamad vastavad kõige kõrgematele turvanõuetele. me oleme tegelenud kõige erinevate stsenaariumidega, kuidas oleks võimalik aastast kaks tuhat viiskümmend eh, tagada madala süsinikuga majandus, see aga tähendab seda, et oleme välja töötanud viis stsenaariumi, kolm nendest stsenaariumist arvestavad ka tuumaenergiaga kui madala süsinikuga majanduse allikaga. tuumajaam on ju, tuumaenergia on ju tähtsuselt eh, teisel kohal kui me räägime energiasegust liikmesriikides ja seetõttu peavad tuumaenergia tootmine vastama kõrgematele eh, eh, turvanõuetele ja nüüd härra eh, Markus Piiper, kui te räägite energiatõhususest, siis te räägite energia kokkuhoiust, mida te teete ja räägite nendele liikmesriikidele, kes peaksid koos energiaga kasutamisega tagama võimalikult kõrge Äh, äh, energiakasutuse. mul on tegelikult selle kõigega teata mure, te rääkisite, et soovituslikud eesmärgid ei ole nii olulised, oluline on äh, kehtestada kohustuslikud meetmed. kas te tõepoolest tahate kutsuda ellu Kreekast kuni Eestini üle-euroopalise kohustusliku eh, hoone energiatõhususe nõude Austrias, Saksamaal ja Skandinaavias. kui meie ostame uusi dušiotsikuid, meil ei ole mingeid veeprobleeme, siis andke andeks, kuidas on võimalik seda positiivselt vahendada Euroopa Liidu liikmesriikidele, kus sellel ei ole kõigil mitte vähimatki tähtsust? suur aitäh selle küsimuse eest ja ma arvan, et väga hästi näitasite ka seda dilemmat, mis on energiatõhususe vahel, kus siin komisjonis on selge surve, et äh, oleks kõrge ambitsioon, kõrged eesmärgid, siduvad eesmärgid ja nii edasi, aga nüüd, mis puudutab konkreetset poliitikate rakendamist, siis on asjad äh, juba keerulisemad. me võime rääkida siin loomulikult äh, hoonete energiatõhususest, aga teine oluline osa, kuidas panustada energiat tõhusus on tegelikult ka ökodisaini direktiiv ja kui me vaatame seda, kui palju me oleme juba suutnud ökodisainile, täna ökodisainile säästa, kui palju me oleme energiat säästnud, siis see on muljetavaldav. me kahjuks ei räägi sellest piisavalt palju, aga tänu äh, ökodisaini direktiivi säästudele, siis äh, säästame me aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, nii palju energiat, kui Itaalia kulutab ühe aasta jooksul, see on väga suur hulk ja mõnikord äh, on, oleme me saavutanud ka selle meetmetega, mis ei ole väga populaarsed ja mida press on naeruvääristanud. aga ma jah, tõesti saan aru, et me peame kõigest sellest õppima. me oleme äh, läbi viinud tehnilised uuringud, äh, mis puudutavad ussiotsikuid, fööne ja nii edasi me oleme hinnanud, et nende kon-, selles konkreetses äh, juhtumises ei oleks energiasäästud piisavalt äh, suured, et kõikide nende elementide puhul oleks siduvad reeglid, aga näiteks boilerite puhul on asjad teistmoodi. me peame uurima, kuidas oleks võimalik kasutada ökodisaini selleks, et saavutada kõige paremad tulemused ja siis ma tulen siia, palun teiepoolset toetust, et aidata teil äh, seega elanikkonnana edastada, miks me sellise ettepaneku oleme teinud, sellepärast et see aitaks säästa energiat ja vähendada meie majapidamiste energiaarveid. aitäh, proua Talli, palun. aitäh, härra esimees, härra Šefčovitš, selge on see, et Euroopa Liidu huvides on, et meil oleks energia- ja kliimapoliitika, mis äh, mitmekesistab energia Äh, allikaid, et edendab äh, sotsiaalmajanduslikke eesmärke, äh, mitmekesistuvat energiaallikat ning kokku tulevad kõik need liikmesriigid, kaasa arvatud need, kes on isoleeritud Euroopa energiasüsteemist, need energiasaared, millele on viidatud siin rohkem kui korra. aga teie keskendusite Euroopa põhjaosale, võib-olla sooviksite keskenduda ka Euroopa lõunaosale. milline oleks teie visioon selleks, et edendada investeeringuid energia infrastruktuuri, võrgustikesse, ühendustesse, ülekandeliinidesse ning ka säilitusvõimalustesse. kas te saaksite rääkida sellest, kuidas Euroopa Liidu tasandil seda saaks hallata ka Euroopa Energialiidu seisukohast ja kuidas edendada Euroopa pingutusi selleks, et saavutada selline infrastruktuur, millega kõik liikmesriigid oleks ka tegelikult seotud Euroopa gaasi- ja elektrivõrgustikega? For... suur aitäh, et selle perspektiivi meie debatti tõite, kui ma ei eksi, siis teie olete Maltalt. ja tõsi on, et äh, praeguse ajani ilmselt sellepärast, kuidas see küsimus esitati, keskendusime me rohkem äh, Põhjalale, energiasaartele, mis eksisteerivad Soomes ja Balti riikides, aga üsna sarnane olukord on ka Euroopa lõunaosas ja Vahemeres ja mina leian, et me peame selgelt selle küsimusega tegelema, sest ja äh, siin on see probleem, aga samas on ka väga, päris palju võimalusi, kui me vaatame geograafiat, kui me vaatame, kuidas oleks vaja mitmekesistada meie energiaallikaid, siis see projekt, millele ma viitasin oma sissejuhatavas märkuses, et luuakse Vahemere gaasikeskus selline, see on äärmiselt oluline. meil on vaja korralikku kauplemiskohta ka gaasi jaoks selles maailma osas. sest et Alžeeria on meie kõige, kolmas kõige olulisem gaasitarnija. arutasime just seda, et äh, avastati Afrodite gaasiväljadel uued gaasivarud Küprosel ja see oleks äärmiselt oluline osa meie strateegiast, kuidas mitmekesistada energiaallikaid. nüüd mis puudutab Maltat, siis ma tean, milline on see teie riigi konkreetne olukord ja seetõttu mul on väga hea meel, et ühe prioriteetprojektina ühishuviprojektide nimekirjas tegelikult on ka ujuv vedeldatud maagaasiterminal Maltas, mis võimaldaks tagada, et oleks palju parem side Malta ja Sitsiilia vahel ja see tagaks ka selle, et ähm, äh, Malta ei oleks enam äh, energiaküsimustes isoleeritud ülejäänud Euroopa võrgustikust ja see oleks ka võimalus, kuidas äh, Malta integreerida Euroopa energiavõrgustikku. aitäh! järgmiseks proua Gardini on bereich. abbiamo sentito kõnelejal puudub mikrofon eh, sulla politica energetica e tere õhtust me oleme täna õhtul juba kuulnud nii palju energiapoliitikast ja kindlasti on see ka praegu suurt muret põhjutav temaatika, kui me räägime ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Pariisi konverentsist, alates kon-, Kopenhaageni konverentsist olen ma pidevalt jälginud erinevate osapoolte seisukohti selles küsimuses ja iga kord seoti niisuguste konverentsidega väga kõrgeid lootusega, põhimõtteliselt tuli tühjade pihkudega koju sõita ma juba peaaegu lootsin, et vähemalt sel korral me suudame midagi saavutada, sest Atlandi poolelt kuuldus nii mõndagi, mis ei häälestanud mind väga positiivselt. jah, ma leian, et tuleks alla kirjutada rahvusvaheliselt siduva iseloomuga leping Teie, millest teie rääkisite, on need konkreetsed eesmärgid, aga meil tegelikult on vaja globaalset eesmärki. kõneleja katkestatakse ja nüüd järgneb vastus. aitäh ja ma tõesti saan aru teie frustratsioonist, mis puudutab neid kliimamuutuste läbirääkimisi alates Kyoto protokollist, et olid läbirääkimised Kopenhaagenis, Varssavis äh,, meie lootused on alati äh, suurenenud sellest usust, et äh, lõpuks ometi pärast äh, kogu seda tõendusmaterjali, mis meil on, et kliimamuutused tõesti leiavad aset, et lõpuks ometi riikide juhid saaksid sellest aru, otsustaksid selles küsimuses midagi ette võtta me oleme nüüd olukorras, kus ainult null koma kaheksa protsenti on äh, maailma temperatuur kasvanud, me oleme endiselt vähem madalamal kui see murettekitav kaks protsenti, mis tooks endaga kaasa katastrofaalsed muutused maailmas. aga me juba näeme seda, kuidas ilmastikumustrid muutuvad, me ei ole kunagi näinud nii palju looduskatastroofe, mis tulenevad ilmast. me näeme, kuidas äh, olukord paljudes riikides muutub, sest äh, ilmastikumustrid on äh, nüüd hoopis teistsugused, oleme näinud seda Aafrikas, Aasias, aga ka Euroopas. nii et äh, ma arvan, et praegu on meil olukord, kus me oleme, meil on olemas juba see kriitiline tõendusmaterjalide mass, et need negatiivsed arengud on juba kohal, mis on seotud kliimamuutustega, ilmaga, on väga selged kõrged majanduskahjud sellest kõigest. ja meil on olemas ka meetmed, tehnoloogiad ja võimalused selleks, et kliimamuutustega toime tulla. nii et äh, näen, et me saame äh, nüüd uskuda ka positiivsetesse arengutesse Ameerika Ühendriikides, Brasiilias, Hiina on endiselt probleemiks keskkonnale, aga Ehm, ma arvan, et Euroopa võtab siin endale korraliku juhi rolli ja seekord ma arvan, et me tuleme Pariisist koju õnnelikena, meil on ambitsioonikas ülemaailmne siduv kokkulepe. aitäh, nüüd härra Kohvod. Um... Ehm. aitäh, ma olen siin härra asepresidendi kandidaat, ma arvan, et te olete äh, täna päris palju väga häid vastuseid andnud selle kohta, kuidas äh, ületada, üles ehitada roheline energialiit, aga teie missioonidokumendis on öeldud, et äh, Euroopa Liit peaks olema maailmas juhi rollis taastuvenergiaallikate küsimuses ja see on tegelikult üsna suurejooneline eesmärk. kui me vaatame siis ülemaailmsed investeeringud rohelisse energiasse on viimaste aastate jooksul vähenenud, isegi Saksamaal, Itaalias, sellistes kohtades on see märkimisväärse protsendi võrra vähenenud, nii et tõesti tahaksin teada, mida, kuidas te konkreetselt töötaksite selle nimel, et Euroopa saaks taastuvenergiaallikate osas Euroopa, maailmas esikohale, mida see tähendab, millised on need nurgakivid siin ja kuidas me ülejäänud maailmaga ennast siin võrdleme? kuidas me vaatame seda aastal kaks tuhat kolmkümmend, kui me selle eesmärgi reaalsusega kokku viime, kakskümmend seitse protsenti, see on tõesti väga ambitsioonikas eesmärk, tahaksin tõesti kuulda teie arvamusi selles küsimuses, aitäh! suur aitäh selle küsimuse eest usun, et Euroopa on maailmas juhi rollis taastuvenergia allikate valdkonnas. nelikümmend neli protsenti uutest taastuvenergia installatsioonidest maailmas ehitatakse Euroopas ja minu arvates see on märkimisväärne faktor. kui me vaatame meie tehnoloogia kvaliteeti, siis ma arvan, et siin ei tohikski küsimuse alla seada, et me oleme maailmas esikohal ja mul on väga hea meel näha, et nüüd on meie rohelise tehnoloogia kvaliteet, ise äriline pool üha rohkem selge sellest, kui palju inimesi töötab selles tööstuses, kuidas me oleme suutnud seda tehnoloogiat ära kasutada, kui edukad me oleme rahvusvahelist konkurentsi silmas pidades. ja usun ka, et järgmise viie aasta jooksul näeme me sellist äh, nii-öelda kriitilist äh, üleminekut, kus saavutatakse kriitiline mass ja energiaüksuse tootmise hind äh, taastuvenergiaallikate puhul langeb väga kiiresti. näeme seda juba praegu ja tõenäoliselt see jätkub kiiresti, sest et me äh, tehnolo-, parandame tehnoloogiaid, lisa-, toome need oma võrgustikesse ja me saame lahti pudelikaedladest ja niimoodi me mõjutame mitte ainult riiklikku, vaid ka rahvusvahelist turgu ja see on väga tugev argumentatsioon selle kasuks, miks peaks olema ambitsioonikas taastuvenergiaallikate kasutamiselevõtus ja minu arvates äh, saavutatakse ka see kahekümne seitsme protsendine eesmärk, isegi minnakse üle sellest, sest et äh, kogemus, tehnoloogiad, äriline mõtlemine äh, Äh, viivad selle kaugemale kui kakskümmend seitse protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend. härra Werner Langer, palun. jah, härra Ševtšovitš, te ei vastanud ju kolleeg Köstingi küsimusele, kuidas te hääletasite Armuunia otsuse puhul, kui see puudutas äh, Briti aatomijaama teiseks ei ole ju küsimus sellest, kui milline on vastutus kanda tuumaenergia kasutajatel, kuid ka sellel, mida see kõik maksab, sest et näiteks sest et kolmekümne viie aasta vältel tulevikuks garanteeriti hind, mis ületas turuhinna. komisjon ütleb, et esimese põlvkonna biokütuseid tohib edendada ainult kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, aga mida te siis teete, kui äh, Prantsusmaa esitab samad nõudmised eh, garantiide saamiseks, nagu te andsite neid Ühendkuningriigile. ja seetõttu on mul palve ja küsimus, kuidas te kavatsete Äh, ellu viia järjekindlalt energia, järjekindlat Euro-, Euroopa poliitikat energiavaldkonnas, kui juba praegu on tehtud graviitseid vigu ja juba siis, kui tegelikult oli Juncker ametisse astunud. aitäh selle väga äh, tugeva seisukohavõtu eest. kui see kui me nüüd jõuame tagasi jälle selle Hinkli juhtumi juurde, siis ma vist päris pikalt kirjeldasin, et see ei puudutanud mitte energiaallika eelistusi, vaid see oli riigi abijuhtum. see oli juhtum, mida uuris et äh, konkurentsivõime peadirektoraadi peaökonomistid, äh, teenistused ja siin me rääkisime turu puudujääkidest ja seetõttu äh, oli äh, õigustatud riigiabi sellel konkreetsel juhtumisel, kui te küsite minu käest konkreetselt, et kas me, kas ma hääletasin selle poolt, siis jah, sest minu arvates see vastas täielikult riigiabi reeglitele ja kui me aluslepingust kinni eh, ei oleks pidanud riigiabi reeglitest siin juhtumil, siis äh, äh, komisjon oleks läinud vastuollu riigiabi reeglitega. nüüd, äh, mis puudutab biokütuseid, siis üks põhjus, miks me oleme teinud ettepaneku mitte jätkata biokütuse eesmärkidega pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, on see, et me oleme pettunud äh, biokütuste esimeses põlvkonnas. sellel olid soovimatud tagajärjed, sest et, äh, et, et viljakasvatus liikus äh, ja toi-, toiduainete kasvatus liikus põldudelt ära ja hakati kasvatama taimi kütusteks ja mitte kõik kütused äh, äh, ei toonud endaga kaasa CO2 vähenemisi, mida me eeldasime, et nad teevad, seetõttu leiame, et meie ettepanekud, mis puudutavad kaudset maakasutust ja see, et me oleme Äh, tahtnud äh, häid järeldusi siin saada, siis äh, see on äärmiselt oluline ja ma loodetavasti me saame keskenduda sellele, et toetame paremat teist biokütuste põlvkonda. aitäh, nüüd Jolainen. jah, härra Šefkovitš. jah, aitäh, härra Šefkovitš. me oleme üleminekufaasis, kus liigume vanalt energiasüsteemilt, paindumatult süsteemilt paindlikule taastuvenergiaallikaid kasutavale energiasüsteemile. me avastame mõningates liikmesriikides, et fossiilsete, fossiilseid kütuseid kasutavaid eh, soojus- ja eh, elektrijaamad eh, har-, haldajad saavad riigipoolset toetust ja nüüdseks on tegemist lausa võidujooksuga nende riigipoolsete toetuste saamise nimel Äh, siin te kaitsesite väga tõsiselt seda äh, äh, energiaökodisaini direktiivi, see on on väga populistlik direktiiv, jah, nüüd te seletate, et komisjon äh, toetab veel täiendava seitsekümne tooteliigi kaasamist selle direktiiviga. kas te toetaksite komisjoni sellist ettepanekut? jah, aitäh, teil on täiesti õigus, et ähm, me oleme väga keerukas üleminekuetapis, äh, kus me näeme, et, äh, et taastuvenergia puhul Äh, on äh, äh, oluline, et kui on liiga palju päikest, liiga palju vett, siis meie energiasse tuleb, võrgustikesse tuleb liiga palju energiat, mis võib tekitada probleeme Saksamaa eh, ja need naaberriikide Tšehhi Vabariigi poole Slovakkia puhul, kõik need asjad on sellised, eh, mida saab lahendada ülekandesüsteemi operaatorite parema koostööga, kui tuuakse sisse nutikad võrgustikud, mis tegelikult eh, tegelevad selle, nende kõikumiste ja lainetega meie energiavõrgustikus, sest see on ka võtmeks, et saavutada parem integreeritus taastuvenergiaallikate puhul meie võrgustikke, et me peame võimsusmehhanismidega tegelema, et meil on äh, elektrijaamad, kes on valmis kompenseerima seda pinget meie võrgustikis ja kui toimub äh, kõikumine, siis saab seda uuesti tasakaalu viia. nüüd ökodisaini direktiiv siin peaksime me jätkama, aga jätkama nutikalt, ehk siis, et eh, me peame oma ettepanekutes põhinema väga konkreetsele tehnilisele analüüsile ja tegutsema valdkondades, eh, kus on võimalik tagada, et tulemused on positiivsed, et eh, sellest on selge lisaväärtus ja et seda on mõtet teha. ja viimane element Äh, ökodisaini kohta, meil on vaja tunduvalt tugevamat avalikku konsultatsiooni meie kodanikega, palju paremat informatsiooni selle kohta, miks me seda teeme. asi ei ole mitte bürokraatias, vaid niimoodi säästetakse energiat ja niimoodi vähendatakse energiaarveid tavakodanike jaoks Euroopas. ja nüüd viimane küsimus äh, härra Meelolt Muito um, boa noite, Sr. Eh, comissário nomeado. A questão que lhe coloco é a seguinte. Existem inúmeros... Härra volinikukandidaat, mina tahaksin esitada teile järgmise küsimuse. see puudutab energiatarnega seotud ohte, terroristide rünnakud, muud ohud ning komisjon on möönnud ka seda, et energiatoodang on viiendiku võrra vähenenud võrreldes kahe tuhande kaheksanda aastaga ning väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvad energiahulgad kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal maksid miljard eurot päevas siis on mu küsimus nüüd, missugune on Euroopa strateegia energiamiseks, missugused on era, eriolukorra meetmed ja missugused on tagatised. ja siis äh, gaasisektorist tahaksin teisena küsida. Äh, ühendused Brene äh, poolsaarel, kas investeeringute abil oleks võimalik saavutada seal viieprotsendine las-, äh, vähenemine. kõigepealt äh, energiajulgeolekut puudutav küsimus. nagu ütlesin, siin mind julgustab vägagi see hiljutine stressitestide voor, olukord on viimasest kriisist äh, viimase kriisiga võrreldes paranenud, oleme praegu palju paremas olukorras kui viis aastat tagasi, aga sellegipoolest leian ma, et me peame olukorda paremaks muutma ütleksin, et üks asi, mida peame väga lähedalt uurima, on see, et missugused äh, hädaolukorra plaanid on siseriiklikult paigas, kuidas need haakuvad omavahel ja kuidas neid paremaks muuta kuidas oma gaasi äh, ladustamisvõimalusi paremaks muuta, ka siin on kasvuruumi ning ja kõige tähtsam piiriüleseste ühenduste puhul, olgu siis et pöörd, vastassuunalised vood ja muud võimalused selleks, et energiasüsteem ühiselt toimu-, toimiks nõnda, et alati oleks võimalik abistada seda riiki, kes hätta on sattunud. hädaolukorra plaanid peavad olema paigas Äh, nad peavad olema heal, kõrgel Euroopa tasemel ning Euroopa Komisjon kontrolligu neid. mis puudutab rahastamist äh, selle konkreetse ühishuviprojekti jaoks, mis äh, puudutab siis neid kitsaskohtadega piirkondi mäletate väga hästi, et komisjoni algne ettepanek Euroopa ühenduse ühendamise rahastu jaoks oli palju ambitsioonikam, nüüd on järele jäänud kuus miljardit, möönan, sellest ei piisa, in-, ei taristu ega energia jaoks, need vajadused on palju suuremad, sellepärast peame kasutama kõiki võimalusi, kaasama ka erasektori ja erafinantsturud selleks, et rahastada neid vajadusi. ma tean, need vajadused on olemas, eriti Pürenee poolsaarel ja nii elektri osas kui ka gaasiühenduste osas. suur tänu! ja pärast viimast vastust tahaksin tänada kõiki kolleege, kes esitasid küsimusi ning tahaksin tänada ka meie volinikukandidaati, asepresidendi kandidaati nende vastuste eest, mida ta täna meile andis. nüüd härra voliniku kandidaat saab lõppsõnaks sõna, see ei ole pikem kui viis minutit ning siis äh, saab see koosolek ka